Good afternoon, colleagues. Äh, tere päevast, kolleegid. alustame täna pärastlõunast päevakorda äh, punktiga kakskümmend viis, see on võitlus äh, korruptsiooni vastu ja Krimm komisjoni resolutsiooni järeldused. Laura Ferrara on raportöör, eelmise koosseisu ajal parlament lõi erikomisjoni Äh, mis tegeles organiseeritud kuritegevuse, rahapesuga ja meetmetega nende võitlemisega Äh, parlament võttis pärast Krimm komisjoni tööd vastu resolutsiooni, see oli oktoobris kaks tuhat kolmteist ja nüüd me peame siis vaatama, äh, mis on toimunud pärast Krimm komitee tegevust, kuidas selle soovitusi on ellu rakendatud, millised on need meetmed olulistes sektorites ja millised on olemasolevad õiguslikud vahendid võitluseks korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. nii et, et annaksin kõigepealt sõna meie raportöörile proua Ferrarale kes tutvustab oma töödokumenti, niisiis proua Ferrara, teil on sõna. aitäh, esimees. ja tere päevast kõigile. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre ettepanekute eest ja ka kasulike märkuste eest, mida nad tegid variraportööride kohtumisel. täna kõneleme töödokumendist, mis, mille eesmärgiks on Äh, paika panna äh, need eesmärgid, mida üritame selle raportiga saavutada. meie esialgne raport on pärit aastast kaks tuhat üksteist ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võtsime vastu resolutsiooni, see resolutsioon võeti vastu siis, kui Krimm komisjon oli oma töö tegu-, tegevuse lõpetanud, loomulikult ajakava praegu ei ole enam samasugune ja meil ei ole ka samasuguseid volitusi nagu Krimm komisjonil see tähendab, et me pidime oma tegevust piirama ning keskenduma konkreetsetele eesmärkidele. kuna me ei tahtnud oma tööd lõpetada, eriti ähmase raportiga, siis otsustasimegi, et räägime täna nendest eesmärkidest, mis meie vaheraportis kirjas oli ja sellest, kuidas saaksime edasi liikuda ja loomulikult kuulan hea meelega ära kol-, kolleegide ettepanekud ja soovitused. niisiis meie lähtepunktiks äh, oli see, et meil on vaja sihipäraseid meetmeid selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga me peame vaatama, ähm, probleem, probleeme, mis on seotud äh, sellega, et inimesed lihtsalt ei ole teadlikud, kui tõsine see, keeruline see probleem on. võitlus organiseeritud kuritegevusega ei ole äh, iseenesest äh, juriidiline probleem, see on ka kultuuriline probleem ja just nimelt eelkõige kultuuriline probleem kodanike äh, ettekujutus asjast on oluline, kodanikud äh, lihtsalt ei ole teadlikud sellest, kuivõrd tõsine ja heidutav on äh, see, selliste kuritegelike organisatsioonide tegevus, nii et, et teadlikkuse vähesus. suutmatus aru saada, kuivõrd ohtlik ja hirmutav äh, Äh, on selline organiseeritud kuritegevus. ma arvan, et see kõik on viinud selleni, et äh, kuritegelikud organisatsioonid on muutnud oma struktuuri, nii et, et nad tegutsevad justkui hargmaised ettevõtted nad ähm, otsivad ähm, riike, kus äh, õigusaktid on nende tegevuseks kõige sobivamad nii et, et nad saaksid tegutseda hõlpsamini ja tõhusamalt ning äh, segamatult oma tegevust jätkata. see on võimalik äh, sellepärast, et meil ei ole ühtseid õigusakte antud valdkonnas. ning äh, veel üheks nende organisatsioonide eripäraks on see, et nad on suutnud eh, eh, tungida teatud liikmesriikide majandusse, nii et, et me peame vaatama ka, kuidas kriminaalne tulu jõuab välja legitiimsesse majandusse. maffialaadsed organisatsioonid on eh, jõudnud ka kohalikesse võimuorganitesse ja isegi riiklikesse võimuorganitesse. Nende eh, tegutsemisvõime on nüüd üle-euroopaline. Eh, sellest kõigest lähtudes eh, keskendusimegi sidemetele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vahel. me ei käsitlenud neid kui kahte eraldiseisvat nähtsust, nähtust. töödokumendis üritame vaadata neid kahte asja kui ühe mündi sama, erinevaid külgi need äh, äh, asjad on omavahel vastastikku seotud. Nende vahel on väga tihedad sidemed, väga tihti korruptsioon on vahend, mida organiseeritud kuritegevus kasutab selleks, et tungida reaalmajandusse, poliitikasse, sotsiaalsüsteemidesse Äh, niimoodi üritatakse mõjutada otsuste langetamist, äh, vähendatakse avaliku sektori kulutust, äh, tõhusust, suunatakse investeeringud endale sobivatesse sektoritesse ja häiritakse ka turgude toimimist Äh, meil ei ole tegelikult tõhusaid seadusi korruptsiooni vastu. Äh, erinevused liikmesriikide seadustes äh, muudavad sellise kuritegevusliigi vastu võitlemise veelgi keerukamaks. Nad muudavad keerukaks sellise kuriteo ennetamise samuti ma arvan, et me peaksime kõigepealt rakendama survemeetmeid, aga samas peaksime pöörama üha rohkem tähelepanu ka ennetamisele. me ei saa äh, Äh, midagi tõhusalt saavutada, kui me mõlema äh, asjaga ei tegele, me peame pidevalt olukorda jälgima ja kui näeme süsteemset korruptsiooni, peame tegutsema, see tähendab ka, et avalikud organid peavad tegutsema läbipaistvamalt. me peame edenda, edendama kogu Euroopas legaalsuse kultuuri, nii et, et me suudaksime taastada Äh, selle suhte reeglite ja erandite vahel, praegu näib see suhe olevat vastupidi, vastupidi pööratud. Äh, inimesed peavad seda enesestmõistetavaks, kui organiseeritud kuritegevus on jõudnud ähm, avalikku haldusesse. Äh, inimesed ei ole üllatunud, et organiseeritud kuritegevus tegutseb Euroopa üleselt. inimesed peavad saama vihaseks, kui nad midagi sellist näevad sest et see kõik ei mõjuta mitte üksnes majandust, vaid ka Euroopa kodanike põhiõigusi, nii et, et me peame taastama selle äh, tasakaalu erandi ja reegli vahel, reegel peab olema see, mis on legaalne ja erand, see tähendab siis, äh, peaks olema siis korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus. Äh, see on teema, millele me töödokumendis oleme lähenenud üldiselt ja siis keskenduksime ka konkreetsetele valdkondadele, kus saaks sekkuda ja need konkreetsed valdkonnad valisime välja, tuginedes nendele prioriteetidele, mis meil hetkel on. keskendume kolmele valdkonnale, organiseeritud kuritegevus ja ränne, organiseeritud kuritegevus ja keskkond ja organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon avaliku sektori raha kasutamisel. kõigepealt esimene valdkond, orga-, organiseeritud kuritegevus ja keskkond. Äh, siin pöörame tähelepanu äh, inimkaubandusele, äh, siis rändevahendite, rändeks mõeldud vahendite kasutamist, hankemenetlusi vastuvõtukeskusi, vastuvõtukeskusi, mis on loodud asüülitaotlejatele, sunnitööd, prostitutsiooni, orjust tegemist on äh, väga paljude valdkondadega, kuhu organiseeritud kuritegevus on tunginud, kus korruptsioon on levinud. jah, see on, sellest on saanud lausa ärimudel. nüüd teine valdkond, organiseeritud kuritegevus ja keskkond, nagu juba öeldud. me tahame tegeleda ökomaffiaga ja nende kuritegelike, kuritegevusega. keskkonnakuriteod on vastuolus kodanike põhiõigustega ja need ei ole vastuolus mitte üksnes majandusega, me räägime õigusest tervisele ja õigusest elule. tihtipeale tungivad organiseeritud kuritegevuse esindajad näiteks jäätmekäitluse valda, ohtlike mürgiste jäätmetega, jäätmete käitlemise valdkonda, nii et, et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et keskkonnakaitse paraneb, et sellised keskkonnakuriteod ei oleks võimalikud need meetmed, mis meil praegu on, ei ole väga tõhusad ja see läheb kodanike jaoks ka kallis, sest need rikkumismenetlused praegu toimivad tõesti perversselt meil on vaja kaitsta Euroopa kodanikke ja eh, eh, läbi viia rikkumismenetlus nende riikide vastu, kes ei järgi keskkonnaseadusi, mis Euroopas on kehtestatud, aga rikkumismenetlused, nagu te teate, ei taasta eh, legaalset olukorda, lihtsalt kehtestatakse trahv rikkunud riigile Eh, kehtestatakse siis trahv selle eest, et riik ei ole Euroopa Liidu seadusi kohaldanud või on neid valesti kohaldatud. nii et, et mis puudutab Euroopa Liidu kodanikke, siis neid tegelikult karistatakse kahekordselt, nende õigusi ei austata ja siis nad peavad veel trahvi ka maksma ja nüüd veel üks valdkond on siis avaliku sektori raha väärkasutamine. hankemenetlused on üks asi, kuhu kuritegelikud organisatsioonid tihti sekkuvad Äh, korrumpeerita-, äh, antakse altkäemaksu äh, ametnikele ja me ei räägi siin ainult selle probleemi majanduslikest aspektidest, me räägime ka sellest, et tihtipeale kasutatakse heidutamist inimeste suhtes. Krimm komisjoni resolutsioonis äh, esitatud äh, mõtted on ka täna veel aktuaalsed, aga nendes vallas ei ole mitte midagi tehtud, nii et, et meil on vaja õigusloomseid, õigusloomealaseid meetmeid, mis aitaksid rahavooge jälgida ja just nimelt Euroopa Liidu rahasid jälgida. ja veel üks asi, soovitused mida tahaksime koos raportiga esitada. härra esimees, ma arvan, et me peame siia kajasama ka rikkumistest teavitamist, teavitajate kaitse Äh, äh, nende inimeste kaitse, kes õigussüsteemiga koostööd teevad, me peame hoolitsema selle eest, et need inimesed oleks korralikult kaitstud, me siin räägime erinevatest inimeste kategooriatest, äh, meil peavad olema miinimumstandardid teatud inimeste kaitseks, võib-olla meil oleks vaja üle-euroopalist tunnistajate kaitseprogrammi ning konfiskeeritud kaupade taaskasutamine, see on samuti oluline Eh, selleks, et võidelda tõhusalt organiseeritud kuritegevusega. meil on vaja edendada Euroopa poliitikat, mis eh, võimaldaks uuesti kasutada eh, neid organiseeritud kuritegevuse hüvesid sotsiaalselt kasulikul eesmärgil. me peaksime liikmesriikide tegevust selles vallas ühendama samuti äh, on äh, vaja teha ähm, äh, koostööd siis kõikides nendes valdkondades ja kõigest sellest ma kõnelen ka oma töödokumendis ähm, ja andsin teile ülevaate siis sellest struktuurist, milline saab olema minu raporti struktuur ja mind huvitab väga see, mida kolleegidel on öelda, millised on kolleegide ettepanekud. see on oluline selleks, et ma saaks oma dokumenti veelgi parandada, aitäh. aitäh, Laura meil on siin päris mitmed variraportöörid kohal. ja Natali on äh, ALDE fraktsiooni rapor-, variraportöörina soovinud sõna võtta. jah, aitäh, ütleb proua Kriis Päkk Äh, aitäh, esimees, äh, aitäh Laura Ferrarale selle tutvustuse eest. mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör ning tahaksin juhtida tähelepanu öö, äh, omalt poolt mõningatele asjadele. rõhutaksin, et see dokument on tõesti väga asjakohane. ma sain prantsuskeelse versiooni kätte küll alles eile õhtul aga mm, me oleme juba palju tööd sellega teinud ja ma tahaksin öelda, et see töö oli tõesti kõiki, kõiki kaasav, juba algusest peale olid kõik variraportöörid kaasatud ja minu arvates on see vea väga heaks lähtepunktiks meie koostööle selles väga olulises küsimuses kõigepealt räägiksin selle raporti vormist ja, ja eesmärkidest tahaksin tänada Laurat selle eest, et ta oli valmis Äh, tõesti keskenduma äh, äh, raportis just nimelt nendele elementidele, mis on kõige olulisemad, kõige tähtsamad. E, Krimm komisjon, mille resolutsioon võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, see oli Jakolino raport Äh, minu kolleeg Saadja Alvano juhtis seda komisjoni tööd ja see raport, mis siis valmis, oli samuti väga hea dokument, see oli väga üksikasjalik, äh, seal äh, viidati paljudele vajalikele vahenditele ja see, mida me tollal nõudsime, loomulikult nüüd on meil täiesti täielik õigus, nagu Lauragi seda tegi, küsida, et mis siis on saanud sellest suurest tööst, mis tollal ära tehti Eh, sellepärast et näib, et eh, suurt midagi tehtud ei ole. Eh, me üritasime siis oma töös tõesti keskenduda teatud valdkondadele, olemaks kindel, et komisjon ja liikmesriigid tõesti peavad nendes olulistes küsimustes tegutsema Äh, räägiksin natukene ka sellest raporti vormist. mina toetan seda, et äh, seda strateegiat, mida Loora tutvustas. me ei hakka siin mingeid äh, jõulusoovide nimekirja kokku panema, see oleks küll väga meeldiv, aga see ei annaks ilmselt mitte mingisuguseid tulemusi taustaks tahaksin veel öelda seda, et, et jah, tahaksin Laurat tänada selle eest, et ta on rõhu asetanud just nimelt äh, Äh, sellele, et äh, tuleb tähelepanu pöörata nendele erinevustele, erinevatele seadustele, mis liikmesriikides on, kuigi me teame, et seda asja pole, seda probleemi pole kerge lahendada ning ähm, väga olulised on ka kõik need sätted, mis puudutavad nende vahendite ülevõtmist, äh, millele Laura samuti tähelepanu juhtis. samuti tahaksin tervitada seda rõhuasetust, Äh, mille üle meie oma fraktsioonis olime väga mm, äh, õnnelikud, äh, nimelt rõhuasetust kolmele valdkonnale, mida töödokumendis rõhutakse, kuritegevus ja keskkond, kuritegevus ja ränne ja kuritegevus ja korruptsioon ning avaliku sektori raha kasutamine samuti tahaksin rõhutada seda, et juba selles töödokumendis mainitakse äh, seda, et tuleb rikkumistest teavitajaid kaitsta, äh, tuleb tunnistajaid kaitsta ning äh, väga mõistlik oleks luua tõesti Euroopa tunnistajate kaitseprogramm ja ma arvan, et see aitaks meil tõesti meie eesmärke saavutada. ma olen kindel, et meil on veel võimalus Äh, selle raporti kallal tööd teha äh, ja äärmiselt oluline oleks selle töö käigus äh, rõhutada ka just nimelt maksustamise aspekti, fiskaalpara-, maksuparadiise, rahapesu, maksupettusi. see on üks element, mille võiks kindlasti sellesse raportisse sisse panna, sellepärast et nagu me oleme kogu aeg öelnud, Äh, organiseeritud kuritegevus ei tunne riigipiire ning seega meie reaktsioon, meie meetmed peaksid äh, samuti olema sellised, mis lähevad riigipiiridest kaugemale. Äh, niisiis meil on tõesti vaja reageerida Euroopa tasandil selleks, et luua ja tugevdada üleeuroopalisi vahendeid, vahendeid, mis on riigiülesed ja see on tõesti vajalik. mul ei ole küll täpseid arve aga need arvud on tõesti juba niivõrd astronoomilised, äh, äh, nii et, et jah, kuigi mul ei ole täpseid arve, ma lihtsalt mainiksin mõningaid, et teil oleks äh, mingigi ettekujutus. räägitakse sajast kümnest miljardist, mis kuritegelikud organisatsioonid Euroopas iga aasta teenivad, nii et, et nagu paljud teised olen minagi veendunud, et reageerida tuleb probleemile ühiselt, tuleb reageerida Euroopa tasandil ja lõpetuseks tahaksin lisada veel seda, et eh, eh, jah, on väga keeruline eh, luua Euroopa prokuratuuri, me oleme juba kolmkümmend aastat sellest kõnelenud, aga edasi pole me kuhugi liikunud. väga paljuski seetõttu, et liikmesriigid suhtuvad sellesse tõrksalt ja ma Äh, arvan, et äh, me peaksime seda arutelu jätkama, täna hommikul me kõnelesime terrorismi teemal ja me nägime, et äh, asjad ka selles vallas eriti edasi ei liigu ja ma arvan, et kui me ei saavuta edusamme võitluses kuritegevusega, siis ka kõige Euroopa, Euroopa-meelsemad meist pööravad Euroopale selja, aitäh! aitäh! Ehm, mõned teised eh, variraportöörid ja kolleegid on samuti sõna pannud ja Iljana Jotova järgmisena, palun. aitäh. sa, tahaksin avaldada Laurale tunnustust hästi tehtud töö eest. Eh, eh, see töö, mida ta on teinud, on olnud tõesti väga põhjulik meil toimus variraportööride kohtumine ja sellel kohtumisel me otsustasime, et raportisse paneme kõigepealt sissejuhatuse, kus mainime välja, mainime ära oma prioriteedid ja siis eh, esitame konkreetsed soovitused. Eh, mina olin ka Krimm komisjoni liige ning eh, Äh, Jakolino raportis me juba äh, mainisime väga paljusid osu-, olulisi asju ning ma väga soovin, et äh, see praegune raport oleks veelgi edukam kui Jakolino raport. ma ei taha öelda, et Jakolino raport oleks olnud halb raport, ei olnud, see oli väga põhjalik raport, aga kahjuks on tänaseks edusammud selle raporti osas olnud üsna tagasihoidlikud. nagu ma ütlesin, Äh, meil oli seal sada kakskümmend konkreetset soovitust, kuidas organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. siiamaani pole neid peaaegu üldse ellu rakendatud, nii et, et ma tõesti loovin, et loodan, et praegusele raportile Euroopa Komisjon pöörab rohkem tähelepanu, kui nad mõtlevad konkreetsetele meetmetele ja õigusloomealastele ettepanekutele niisiis ma usun, et on väga oluline, et see raport, mida Euroopa Komisjon korruptsiooni kohta liikmesriikides praegu ette valmistab, Äh, ei piirduks ainult faktide tsiteerimisega, vaid sisaldaks ka konkreetset osa nende meetmete kohta, mida tuleb ellu rakendada. ma loodan, et see raport äh, keskendub just nimelt ka sellistele küsimustele. samuti arvan ma, et äh, sellesse raportisse võime lisada mitmeid konkreetseid elemente, mis puudutavad huvide konflikti äh, Äh, definitsiooni ühtlustamist, samuti seda, mis puudutab ebaseaduslikult omandatud vara. liikmesriigid defineerivad neid asju üsnagi erinevalt ja äh, kuritegevuslikud organisatsioonid on palju paindlikumad kui institutsioonid ja kasutavad olukorda täiel määral ära me peaksime siia panema äh, sisse ka Euroopa prokuratuuri nõudmise, nõukogus on see teema Äh, toppama jäänud ja äh, näib, et me oleme hetkel selles küsimuses ummikus. Mm, me ei tohiks ka Olafi rolli alahinnata, otse vastupidi. Olafil on konkreetsed ülesanded, aga oleks aeg äh, tõesti kõnelda rohkem ka Euroopa prokuratuurist. veel üks oluline asi on maksuparadiiside teema jah, me teame, et meil on olemas maksustamise erikomisjon, üks selle komisjoni raportitest kiideti juba heaks. Äh, võib-olla äh, luuakse ka teine selline komisjon, aga me ei tohiks seda olulist teemat samuti sellest raportist välja jätta. ja lõpetuseks veel üks küsimuseks, üks küsimus, mis meil on võib-olla tähelepanuta jäänud Euroopa raha, Euroopa humanitaarabi kolmandatele riikidele ja korruptsioon nendes kolmandates riikides. meini on jõudnud üha rohkem infot selle kohta ning me jätkame oma tööd selle raporti kallal, see on äärmiselt oluline ning ma usun, et et meie ühiste jõupingutuste tulemustena ka Euroopa Komisjon käitub tõhusamalt selles küsimuses. Äh, aitäh aitäh, proua Jolie, kõigepealt tahaksin tänada proua Ferreirat tehtud töö eest ning ähm, tõesti, ta on kaasanud kõik variraportöörid oma raporti koostamisel. Äh, äh, siin raportis öeldakse väga selgelt, äh, kuidas me oleme kaotanud selle lahingu ja võitluse korruptsiooniga Euroopas ja võib-olla me peaksime siin mainima ka mõningaid näiteid Äh, äh, selle kohta, kuidas äh, korruptsiooni iseloom on muutunud. meil on siin müüt, et me, me oleme selles võitluses olnud edukas. ma võiksin mainida Siemensit, korruptsioonijuhtumeid, mis selle ettevõttega on olnud seotud. hetkel on Hiina üks äh, ettevõte teatanud, et äh, Siima, Siemens on äh, vahendajate kaudu oma tooteid müünud väga madala hinnaga. tegemist on siis tehingutega, mis toimuvad väljaspool Euroopat, seega Euroopa õigusorganitel pole nende üle mingi järelva-, pole mingit järelevalvet nende üle nii et, et ja seetõttu ongi see võitlus korruptsiooniga meil Euroopas andnud väga vähe tulemusi ning ärgem unustagem siis seda rolli, mis hargmaistel ettevõtetel täna on. korruptsioon takistab ka rahu saavutamist, nagu me oleme seda näinud Afganistani puhul, kus humanitaarabi satub valedesse kätesse, suurem osa sellest on jõudnud Dubai, Dubaisse, Dubai on üks suur must auk. ja sinna see raha siis läheb eh, ja Dubai ei ole valmis meiega ka koostööd tegema võitluses eh, organiseeritud kuritegevusega. Eh, niisiis, ma ei usu, et tekstide või sõnadega on võimalik maailma muuta, meil on terve rida konventsioone ja raporteid, mida Eh, millele keegi tähele ei panu pööra. konventsioonid on jah, loomulikult olulised, aga isegi ÜRO korruptsiooniteemaline konventsioon ei ole takistanud hargmaistel firmadel olukorraga kohanemast niisiis me peame ka need eh, dokumendid ja konventsioonid ellu rakendama ja selleks on vaja vahendeid ja see ongi meie nõrk koht. Eh, Itaalia äh, Äh, näiteks ähm, ei suuda võidelda parlamentaarse maffia vastu, mis on eksisteerinud juba viiskümmend aastat. aga äh, maffia vallas Itaalias pole selle ajaga mitte kui midagi muutunud. niisiis äh, ma teen ettepaneku, et me koostaksime tabeli, kus on kirjas need summad, mis liikmesriigid eraldavad õigus Äh, süsteemile, äh, võrreldes äh, see siis nagu suht, suhtarvuna nende SKT-l ja vaadata, milline on korrelatsioon tegude ja vahendite vahel. samuti nagu variraportöörid on, eelnev variraportöör ütles, et Laura, Laura Ferreira on kõnelenud ka äh, Äh, rändest ja kuritegevusest, aga ta ei ole öelnud, et ränne iseenesest tekitab korruptsiooni. selles raportis on öeldud, et äh, need sisserändajad on äh, korruptantide ohvrid, sest korruptandid kasutavad ära olukorda pagulaste vastuvõtukeskustes nii et, et võib-olla peaks raportis sellistest asjadest tõesti väga selgelt kõnelema, et meid valesti ei mõistetaks Eh, samuti on väga oluline eh, rikkumistest teavitajate osa ning nende kaitsmine. me teame, et nõukogu on selgelt öelnud ja ka komisjon on samuti selgelt öelnud, et nad ei soovi kehtestada miinimumreegleid rikkumistest teavitajate kaitseks, seda tuleks siin meenutada aga mm, meil ei ole eh, võimalik ju selliste kuritegude vastu võidelda, kui me rikkumistest teavitajaid ei kaitse ja veel üks äh, probleem. nimelt äh, kui kohtuorganid konfiskeerivad kuritegelikul teel saadud vara, äh, siis seda vara ei saa kergesti kasutada, sest inimesed kardavad, kuna tegemist on varaga, mille omanikuks oli maffia, näiteks kui on tegemist mingi põllumajandusettevõttega, mis oli maffia omanduses ja kui keegi selle endale saab, siis võivad tal tekkida maffiaga probleemid. niisiis ja kui me ka varad külmutame, siis see on ka väga kallis. näiteks lennuki külmutamine, millega narkootikume tarniti eh, siis selle lennuki konfiskeerimine ja, ja selle hoidmine, laevade konfiskeerimine, see läheb väga kalliks, nii et, et siin oleks meil tõesti selles valdkonnas vaja selle raporti teksti parandada, et näiteks selline vara oleks võimalik maha müüa, isegi siis, kui menetlus veel käi-, käib, eh, sellepärast et Prantsusmaal näiteks meil see menetlus võib kesta kuni kümme aastat ja hoida lihtsalt mingit lennukit kümme aastat, sellel ei ole mõtet nii et, et me võiksime äh, lubada kahtlaste toodete mahamüümist äh, ja äh, kui inimest süüdi ei mõisteta, siis kunagi oleks tal õigus see raha lihtsalt tagasi saada. keskkonnakuritegudest kõneldakse siin dokumendis samuti ning sellest paradoksist, et riike mõistetakse süüdi siis, kui keskkonnareegleid ei kohaldata ja niimoodi peavad kodanikud tegelikult kaks korda kannatama. jah, maffia on see, kes sellest olukorrast kasu saavad näiteks tihtipeale maffia on seotud farmaatsiatööstuse jäätmete transpordiga nii et, et äh, äh, võib-olla peaks panema vastutuse nendele, kes keskkonnale kahju tekitavad ja samuti peaks äh, rõhutama ka mõju tervisele. me teame, et inimesed, kes elavad prügimägede laabruses, nende hulgas on haigestumine kõrgem kui ähm, teiste inimeste hulgas niisiis tahaksin veel kord tänada meie raportööri tehtud töö eest ning eh, ma soovin, et see töö oleks uuenduslik, eh, sellepärast et eh, vastutama peavad tõesti need, kes süüdi on ja siin on selgelt puudus meil poliitilisest tahtest. Um... aitäh, ma oleksin pidanud mainima, et Eva Jolie on roheliste variraportöör ja proua Jutova oli sotsiaaldemokraatide varid ja härra De Mello järgmisena Rahvapartei variraportöör ja tahaksin kolleegidele öelda, et ma üritan täna pärastlõunal ajakavast kinni pidada, erinevalt sellest, mis hommikul juhtus. nii et, et äkki suudate pidada kinni kolme minuti piirist. aitäh ma teen tõesti väga lühidalt, tegemist on tõesti väga olulise raportiga ning koostöö peaks olema väga oluline võitluses korruptsiooniga korruptsioon Eh, ei avaldu kõikjal samamoodi, kui nii võib öelda ja proua Ferreira juhtis sellele ka tähelepanu, on eh, elemente, mis on kõikides riikides ühiseid, on elemente, mis on ainulaadsed eh, ning siin raportis ei saa keskenduda ainult Itaalia olukorrale. see raport peab olema poliitiline vahend, kus me vaatame kaugemale Itaaliast Äh, tegemist peab olema Euroopa Liidu äh, tasandi äh, reaktsiooniga sellele, mis kõikides liikmesriikides toimub. tooksin ühe näite selle kohta, mida ma konkreetselt silmas pean. kui me vaatame säästupoliitikat, paljudele kolleegidele on see hästi tuttav, kui korruptsioon on paljudes nendes riikides levinud ja paljud on sellega nõus, kui me tahame seda äh, Äh, lahingut korruptsiooniga politiseerida, siis me äh, tõrjume mõned inimesed e eemale võitlusest korruptsiooniga. mina olen pärit Portugalist. minu kodumaa on pidanud äh, säästuprogrammi rakendama alates aastast kaks tuhat üksteist. troika lahkus Portugalist kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuus me teame, kui tõsine probleem on korruptsioon paljudes riikides, aga kui me tahame näiteks seostada säästupoliitikat korruptsiooniga ja nagu ma ütlesin, mõned inimesed tahavad seda teha, siis eh, ei tohiks eh, seda teemat siiski politiseerida, me ei tohiks oma raportit politiseerida, sellepärast et Eh, see võiks teisi inimesi eemale peletada. mõned eh, fraktsioonid, eh, mõned erakonnad näevad säästumeetmeid kui hädavajalikku, arvestades seda, milline olukord paljudes riikides oli, nad vajasid välisabi ja mõned fraktsioonid, mõned erakonnad jällegi väidavad, et säästumeetmed on kõige kurja kehastus. niisiis nagu ma ütlesin, on äärmiselt oluline, et me väldime siin selle raporti politiseerimist. ärgem unustagem ka juriidilisi aspekte, mõnes, mõnedes riikides on need teistsugused kui teistes riikides. ja kui me üritame äh, peegeldada seda Äh, olukorda, mis äh, valitseb ühes riigis, ei pruugi see sugugi kehtida teise riigi kohta ja selle tulemusena ei ole raport nii asjakohane, kui ta võiks olla. me oleme kuulnud ka rikkumistest teavitajatest, jah, nemad on tõesti olulised, neid tuleb kaitsta, aga teatud määral on sellega väga raske tegeleda, kui me vaatame Äh, erinevate fraktsioonide suhtumist. see äh, võiks olla oluliseks vahendiks võitluseks korruptsiooniga mõningatel juhtudel, aga äh, huvide konflikti küsimus tõstatub siin ka. näiteks, mis saab siis, kui riigisaladused paljastatakse rikkumistest teavitajate poolt jah, loomulikult me võime rääkida siin miinimumkaitsest tasemest, peale me peame siin arve tegema kompromisse, näiteks eh, õiguskaitse, seda ei tohiks tagada, kui riigisaladusi paigaldad, paljastatakse, nii et, et siin tuleks asjale siiski läheneda tasakaalustatult. Eva Jolie eh, rääkis ka Euroopa prokuratuurist Eh, jah, me oleme selles valdkonnas eh, mõningaid edusamme tehi, teinud, eh, sellele viidatakse ka Lissaboni lepingus, aga meie parlament on üritanud kriminaaljuurdluste vallas teha ka edusamme, mina olin selle teema raportööriks. kui me üritasime parandada liikmesriikide seadusi just äh, seda, et liikmesriigid äh, võtaksid ühendust üksteisega, näiteks kui kohtunik, kes uurib mingit kuritegu ühes riigis, siis tal peaks olema äh, võimalus teiste riigi, teise riigi võimudelt küsida, kas teil on mingit tõendusmaterjali, mis tema uurimist võiks toetada. inimesed Äh, leidsid, et seda raportit on väga raske vastu võtta, aga tegelikult läks minu raport läbi suure häälteenamusega tänu sellele, et kõik fraktsioonid seda toetasid. ning ähm, äh, mina tegelikult kõneles, olen kõnelenud palju vähem kui teiste fraktsioonide esindajad ja seega ma praegu lõpetan, aga härra esimees, hoolitsege siiski selle eest, et kõneaega jagatakse õiglaselt jah, ma üritasin, te rääkisite viis, rohkem kui viis minutit, kõik on rääkinud rohkem kui viis minutit ja meil tekib siin ajakavaga probleem. nii et, et ma palun, et te peaksite kinni viie, kolmest minutiks. kõneleja ütles, et ta üritas teha väga lühidalt. ja nüüd esimees ütleb, et ta tõesti katkestab kõiki, kes räägivad kolm, kolmest minutist kauem ja ma kasutan seda haamrit. kui te näete, et ma selle haamri tõstan, siis see on viisakas märguhänn, aga kui te tähelepanu ei pööra, siis ma löön selle haamriga ka vastu lauda. jah, kõik, kes selle komisjoni alalised liikmed on, juba teavad, kuidas ma haamriga ümber käin niisiis, ja ei mingeid muid märkusi selle kohta siin. järgmine variraportöör, kes on väga eh, distsiplineeritud, on härra De Jong, palun aitäh, härra esimees, ma üritan lühidalt teha. see on ka tegelikult minu esimene kommentaar. olin osa Krimm komis-, olin Krimm komisjoni liige, me tõesti üritasime küll soovide nimekirja vältida, aga saime selle siiski. see polnud tegelikult väga halb, sellepärast et institutsioonid saavad siis sealt valida, mis neile sobib või mitte nii et üldiselt ma loodan, et see raport kinnitab juba vastu võetud teksti ja et keskendutakse nendele uutele mõtetele uues ähm, tekstis. mul on kolm mõtet. esiteks, rahvusvaheline koostöö praegusel hetkel komisjoni poolelt on kohe kindlasti puudu sellest, et ta äh, GRECO-s ja Euroopa Nõukogus aktiivsem oleks ja, ja tegelikult ÜRO ja komisjoni vahel on ilmselgelt pingeid. Äh, ÜRO palub komisjonile aru anda, komisjon ei tee ja samamoodi ka OECD mis mängib tähtsat rolli, nii et tegelikult me ei peaks keskenduma mitte ainult Euroopa Liidu sisestele meetmetele, vaid ka koostööle Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööle. siis äh, avaliku sektori vahendid äh,, tähtis punkt äh,, siin tuleks pöörata tähelepanu just äh, hangetele äh, kontrollikoda on öelnud, et tõsiste vigade arv tõuseb. mina küsin, et kas tõesti tegemist on alati veaga ja meil oleks tõesti vaja rohkem saada informatsiooni ka selle kohta. ja veel üks osa, mis minu arvates on väga tähtis, nimelt ennetustöö ja selle kohta võib väga palju öelda. esiteks uurivad ajakirjanikud ei ole nii, et me räägime siin ainult äh, vahendite puudumistest uurivate ajakirjanike jaoks, vaid tegelikult üha rohkem neid äh, surutakse alla, me peaksime neid toetama, siis rikkumistest teavitajad, neid on mainitud, mina isiklikult pooldan Euroopa Liidu reguloor-, reguleeringuid selles küsimuses äh, ja ma arvan, et peaks olema võimalik äh, kokkuleppele jõuda siis mingis tekstiversioonis. siis äh, rahapesu osas oli meil see Argentiini raport, äh, kus räägiti tulusaajatest. ka sellele tuleks tähelepanu pöörata, siis veel üks asi, nimelt eh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni ennetamine ja teised meetmed, mis te, mis me vastu võtame ja nende omavahel ühendamine. näiteks kui me võtame vastu mingeid sätteid, mis eh, rikkumistest teavitajate tööd õõnestavad eh, või siis ka need ühest isikust äh, koostavad osaühingud, äh, riiulifirmad, äh, mis ei pea aru andma. nii et tõesti tähtis oleks, et me oleks oma seadusandluses ka järjekindlad. aitäh, järgmisena Silvi von Kaufmann, palun. aitäh, härra esimees, ka mina tahtsin lühidalt sõna võtta esiteks tahan tänada raportööri, et ta keskendus tõesti kõige tähtsamatele küsimustele ja mina leian, et lähtekohana ühiseks tööks on see raport väga hea. ning ainus küsimus, mille ma tahtsin tõstatada, on lõpus, nimelt äh, sotsiaalseks kasutuseks konfiskeeritud varad, siin on raportöör teinud ettepaneku, et tuleks luua äh, riiklike äh, ametite võrgustik selleks, et konfiskeeritud äh, vara siis laiali jagada. ma pole päris kindel, kas liikmesriikides tõesti on juba ameteid, mis vastutaksid selle eest. kui see nii tõesti on, siis jah, hästi, kui mitte, siis tuleb äh, liikmesriikidele see taotlus teha et nad sellised ametid looksid, kui vaja. ja teiseks tahtsin veel öelda, et minul ei ole päris selge see, kuidas see toimima peaks, sest tegemist on ülitähtsa valdkonnaga minu arvates. sotsiaalsed, et need rahad lähevad tõesti sotsiaalseteks kulutusteks ja ma leian, et tõesti siin peaks olema meede, mis ka korralikult toimib ja minu palve raportöörile oleks, et just selles valdkonnas siis süvendatult seda sõnastust äh, välja töötada. aitäh, järgmisena Marju Lauristin! Uh, aitäh! tahan toetada just seda, mida härra De Jong ütles, meediavabadus ja uurivad ajakirjanikud. kui me analüüsime ja kasutame meediavabaduse indeksit, Äh, siis me näeme, et meediavabaduse indeks ja korruptsioon on omavahel proportsionaalselt soetud, nii et meediavabaduse ja ajakirjanike kaitse on tähtis ja väga tähtis on, et kvalit-, kõrge kvaliteediga meedia saaks rohkem toetust. me peame nüüd mõtlema ka rohkem digitaliseerimise peale digitaalne liit, digitaalteenused tõesti loovad ka rohkem läbipaistvust ja ma võin teile oma kogemustest äh, Eestist rääkida meil. meil üheksakümmend protsenti tulumaksudeklaratsioonidest äh, tehakse internetis. kõik need äh, ülekanded, mis on Äh, üle tuhande euro suurused, kõik arved, mis on üle tuhande arve su,, euro suurused, nendest tuleb anda Maksuametitele teada anda, seda kõike on tehtud selleks, et kontrollida, tagada läbipaistvus. ja nüüd ka usalduse kultuur. kui me vaatame korruptsiooniindeksit ja teisi indekseid, siis me näeme, et usaldus politseisse, usaldus äh, riiklikes institutsioonides on tähtis, sest see tähendab, et korruptsiooni on vähem ehk läbipaistvus on tähtis, andmeid tuleb avaldada, riigihanked peavad olema läbipaistvad, kes saavad tulu Euroopa projektidest ja fondidest on tähtis, nii et läbipaistvus, digitaalteenused ja meediavabadus on siin praegu nurgakivideks meie võitluses. aitäh, Marju! Juan Fernando, hästi lühidalt ma ei jäta kasutamata võimalust olla konstruktiivne selles äh, meie äh, ühes tähtsamas küsimuses, et teha järeldusi Krimm komisjoni tööst võitlemaks äh, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu Euroopas. üks asi, mida me ei tohiks unustada, me ei tohiks alahinnata üle-euroopalist koolitust võitlemaks korruptsiooni vastu. minu arvates on see väga tähtis. olen ise olnud õigusminister ja töötanud välja karistusseadustikku ja tean, kui tähtis see on. me ei tohiks äh, üle hinnata ajakirjanduse rolli, sest tihti ajakirjandus võib olla tihti sama korruptiivne kui poliitiline süsteem ise. Eh, ja tõesti tahaksin tõesti hariduse ja koolituse tähtsust välja tuua kohe kõige madalamast tasemest peale, sest eh, see aitab meil ka äh, täiesti uut suhtumist luua Euroopas korruptsioonivastases võitluses ja niimoodi saaksime me võidelda siis ka neid, nende erinevate korruptsioonimõõtmete vastu. me peaksime alustama kodanikuühiskonnast ja lõpetama institutsioonidega, ehk siis altpoolt ülespoole ja ka ülevalt allapoole institutsioonidest siis uuesti kodanikeni nii et ma arvan, et see on küsimus, mida tuleks veel kord välja tuua kui me räägime äh, raporti lõppsõnastusest. aitäh! aitäh, Juan! meil on aeg otsas, aga tahtsin küsida, kas komisjon soovib ka lühidalt veel midagi öelda? Yes, good afternoon. jah, tere pärastlõunat, aitäh, aitäh Laura Ferrarale selle väga hea aluse eest ka meie töö jaoks komisjonis me kuulasime väga tähelepanulikult ära kõik need erinevad äh, mõtted ja ma teeksin mõned kommentaarid. kui ma hakkaksin kõike kommenteerima, siis see võtaks liiga kaua aega. kõigepealt äh, meile väga meeldib see, et organiseeritud äh, kuritegevus ja korruptsioon on omavahel seotud, sest ka meie üksus tegeleb mõlemaga, nii et me tõesti soovime, et mõlemat äh, probleemi vaadatakse ühe korraga. siis äh, kahe küsimuse ühendamine ka äh, nende sekkumisega reaalmajandusse on väga tähtis meil ei ole õigusloome kaudu võimalik äh, lahendust leida, isegi siis, kui me õigusloomet sajaprotsendiliselt rakendamine, rakendama. seda kõike peavad saatma erinevad meetmed. esiteks, äh, mis puudutab õigusloomet, siis me ei tohiks unustada, et see valdkond on veel või oli natukene aega tagasi veel kolmandas sambas nii et teatud valdkondades on väga raske või et peaaegu mõeldamatu see, et me saaksime Euroopa Liidu tasandil reeglid välja töötada. jah, me praegusel hetkel hindame äh, võimalikke seadusandlikke algatusi aga samal ajal me teeme reklaami ka teistele meetmetele. tooksin välja kaks kõige tähtsamat küsimust. üks, mis on ka kolmes soovituses kirjas, nimelt konfiskeeritud varade sotsiaalsetel eesmärkidel kasutamine. see tähendab seda, et me kasutame äh, praegu juba varade taastamise platvormi, see tõesti toimib juba me kohtume nende ametite esindajatega, kes seal platvormis on esindatud pea iga kuu. Nad on rääkinud oma kogemustest, läbi viinud oleme ka uuringuid ja nüüd me hakkame varade halduse ametnikke välja koolitama, hoolitseme sellest, et igal riigil oleks need ametnikud olemas, et nad jagaksid omavahel kogemusi ja siis me uurime, kuidas me saaksime seda Euroopa tasandil võrgustik kokku panna siis konfiskeeritud varasid sotsiaalsetel eesmärkidel laiali jagama. nüüd riigihanked jällegi, meil on riigihangete direktiiv, mille üks tähtsamaid sätteid on see, et e-riigihanked peaksid kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal olema võimalikud kõikides liikmesriikides, ehk me tagame siin läbipaistvust vaatame väga täpselt, mida liikmesriigid teevad ära riigihangete osas ja mis saab Euroopa Liidu fondide vahenditest. kasutame siin ka ma majanduse pool aastat, see on väga heaks meetmeks, sest see ulatub kuni valitsusjuhtide ja riigipeade tasandini, siis vaatame ka riigihankeid eraldi ning vägagi pragmaatiliselt toome ka eraettevõtteid ühisoperatsioonide kaudu sisse, kasutame ka rahvusvahelisi ettevõtteid nagu Transparency International ja teisi järelevalveorganisatsioone selleks, et välja selgitada, kuidas riigihanked toimuvad erinevates Euroopa Liidu piirkondades. korruptsioonivastase raporti puhul me muidugi vaatame kõiki neid küsimusi ja kuuleme väga täpselt ähm, ära teie arvamuse ja arvestame siis järgmise aasta raportiga see on täiesti selge, tegemist on töödokumendiga ja meil toimuvad veel väga pikad arutelud selle üle ja ma ei taha, et me varastaksime ära teistelt äh, tähtsatelt küsimustelt päevakorras aega. nii et tõesti, ma palun komisjoni lõpetada oma kommentaaridega ja nüüd annan Laurale veel ka sõna, kui ta soovib, kui ka aeg on otsas. nii et palun ära kõikidele huvitavatele märkustele hakka vastama mida tõid siin välja variraportöörid ja komisjoni liikmed, aga lihtsalt äkki mõned kokkuvõtvad sõnad, sest tegelikult ootame juba ju raporti lõplikku versiooni. aitäh, härra esimees! suur tänu variraportööridele ja kõigile, kes sõna võtsid nende väga tähtsate küsimuste, nendest väga tähtsates küsimustes meile tundub, et me kõik oleme ühel nõul struktuuride osas äh, me saame aru, kuidas peaks see dokument olema üles ehitatud ja siis on meil võimalik ka seda raportit edasi välja töötada. tegemist on tõesti ainult lähtekohtadega, me teeme siis koostööd selleks, et äh, jõuda kokkuleppele, mida siis ka suurem osa parlamendist saaks toetada. siin oli ettepanekuid ka sisulisi, eriti mis puudutasid maksuparadiise. siin me kohe kindlasti saame veel ka mõtteid mõlgutada selle üle, mida ka maksu erikomisjonis on räägitud. ja tähtis on ka välja tuua seda ning kolleeg Jutova ütles seda, et meil on tegemist huvikonfliktiga, sest varasid omandatakse illegaalselt ja organiseeritud äh, kuritegevus tegelikult sekkub ka äh, näiteks nende fondide töösse, mis kolmandates riikides humanitaarabi äh, annavad äh,. arenguabikomisjon on seal teinud oma ettepaneku, siis proua Jolie rääkis sellest, et me peaksime vaatama täpsemalt, mida erinevad liikmesriigid teevad äh, oma kohtuvõimu parandamiseks ja et SKT protsendimäära tuleks vaadata, et kui palju kulutatakse organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks. me peaksime ka tegelikult vaatama seda, kas Euroopa Liidu institutsioonid peavad kinni äh, nendest reeglitest ja et kas piirkondlikul tasandil võidetakse korruptsiooni vastu ja tõesti oleks hea, kui meil oleks uuring, et me saaksime konkreetseid numbreid Euroopa Liidu tasandil. see kehtib ka teiste kolleegide ettepanekute kohta. ei ole nii, et me sooviksime siin institutsioonide vahelist süsteemi propageerida. ei, ei, mul on väga hea meel, et raportöörid on kõik erinev, variraportöörid on kõik erinevatest riikidest ja saavad teha ettepanekuid, et nii oma kogemuste kui ka oma koduriigi olukorra najal, et tegemist ei ole raportiga, mis keskenduks ainult Itaaliale. nii et äh, kohe kindlasti on meil siin aluseid, kust edasi minna ja me saame siis rääkida ka nendest soovitustest, mida raportisse kirja panna ja härra De Jonge mainis siin ka rahvusvahelist koostööd mitmeid kordi on ju ka nõutud seda, et uurivaid ajakirjanikke tuleb uurida. nii et see olekski minu poolt kõik, suur tänu komisjonile teie toetuse eest selle töö tegemisel ja suur tänu ka teie ettepanekute eest, sest sisuliste eest, eriti mis puudutas vara väärtust ja on täiesti kindel, et me jätkame samal kursil, äh, mida me siiamaani oleme pidanud. aitäh raportöörile, aitäh variraportööridele ja liikmetele, kes osalesid selles arutelus. see kohe kindlasti aitab siis raportit paremaks muuta nüüd, kallid kolleegid, läheme päevakorrapunkti number kakskümmend kuus juurde, kus äh, meile esitletakse uuringus Euroopa Liidu ja USA andmekaitsealast äh, õigusandlust äh, võrreldi. Franziska Pööm on see, kes selle esitluse teeb, ta esindab siin Münsteri ülikooli ja pärast seda on võimalik siis esitada ka küsimusi. tegemist on väga tähtsa küsimusega meie praeguste probleemide lahendamisel ja parlamendil on tõesti vaja saada siin äh, rohkem informatsiooni, taustainformatsiooni, nii et professor Pööm, teil on sõna, palun, ma olen veendunud, et teie ettekanne on väga huvitav palun. The... aitäh, aitäh selle kutse eest ja suur tänu võimaluse eest seda uuringut äh, selle komisjoni eest tutvustada. ja mul paluti rääkida siin Euroopa Liidu ja USA andmekaitse seaduste võrdlusest rääkida, see puudutab siis äh, korrakaitseorganite tööd ja et kuidas nad on omavahel seotud, see uuring äh, viidi läbi äh, mõeldes uue safe harbori peale või ka uue katuselepingu peale. seal esimene selle uuringu versioon lekkis välja septembrikuus ja mina lõpetasin äh, tegelikult alles uuringu lõpetamise alles pärast seda leket. see uuring oli kahes osas esimene osa katab Euroopa Liidu õigust eh, ja Euroopa Nõukogu ja teine osa siis USA seadusandlust. andmekaitseklauslid USA seadusandluses on komplekssed, eh, see on väga kompleksne ülesanne ja professor Benjami Washingtoni ülikoolist viis läbi uuringu, kus ta analüüsis äh, USA olukorda, ma ei hakanud kordama seda, mida tema on juba uurinud, nii et ma äh, lähtusin tema äh, saavutustest ja panin need oma tulemustega kokku ja siis võrdlesin seda kõike Euroopa Liidu omaga. nüüd ma väga lühidalt võtan kokku selle, mis Euroopa Liidu õigusandlust äh, puudutas äh, mis puudutab Euroopa Liidu õigusandlust, siis kahe tuhande üheksandast aastast, kui rakendus Lissaboni leping, andmekaitseõigusi on tugevdatud, tegemist on nüüdseks esmase õigusega ja kahe tuhande üheksanda aastani andmekaitse ei olnud osa esmasest õigusest ja puudutas pigem kolmandat sammast äh, nii et äh, pretsedente äh, oli vähe, mõtlen siin ka seda, mis puudutab inimõiguste kohust Strasbourgis, Euroopa kohus, kohtus oli kaks äh, kaasust, mis mängisid väga tähtsat rolli ja nendest kahest ma ka räägiks, need äh, And of course the primary law sources article 16 I think siin on artikkel kuusteist Euroopa Liidu toimimise lepingust, artikkel seitse põhiõiguste hartast, samamoodi nagu ka artikkel kaheksa, neid on rohkem välja töötatud siis teise äh, õiguse kaudu. kõigepealt see esimene juhtus, mis on e-, eriti tähtis just andmekaitse jaoks äh, Äh, see puudutab siis andmete säilitamist, äh, põhilised põhimõtted, millest tuleks kinni pidada. see puudutab andmete kogumist ja säilitamist, äh, meetmeid ja rikkumisi, erinevaid põhjendusi reeglitest mitte kinnipidamisele, see puudutab ka andmete jagamist ja andmete edastamist Hiinast USA-le ja ka USA-lt Euroopale. peab olema oht julgeolekule, avalikule julgeolekule ja sellest oleneb, milliseid andmeid kogutakse andmete sisu on tähtis ja seda on väga hästi ka näha selles programmis, siis piiratud andmete säilitamise aeg ja see, kuidas seda kõike selle kaasuse puhul vaadatakse. järgmine kaasus tõstatas kaks küsimust. esiteks andmekaitseametite võim, ma ei hakka sellest täpsemalt rääkima, aga need ametid meil on äh, kohus kodanike kaebusi uurida, isegi kui komisjoni otsus on vastu võetud. siis selle teise juhtumi puhul mängis tähtsalt rolli ka Safe Harbori otsus, see, mida kohus ütles, oli väga selge, et äh, õigusi rikutakse, kui on massiline juurdepääs sisule, peale selle ei olnud õiguslikult äh, üle vaadatud andmesubjektide võimalust äh, hagi esitada um, there was a provision that actually prevented um, yeah, uh, äh, Eh, olid sätted, mis ei lubanud Euroopa Liidu õigust kohaldada, sellepärast et USA õigus oli ülemuslik Euroopa Liidu õiguse üle ja mis puudutab siis nüüd ka veel järelevalvet, eh, siis sisuliselt tähendas see seda, et mingi kohtulikku järelevalvet ei toimunud ja nüüd mitte ainult need esmased õiguse allikad ja, ja kaasused ei ole need, kus me leiame standardeid, vaid neid on ka teistes õigusaktides ja iseäranis direktiivis üheksakümmend viis, kuuskümmend neli eh, ja direktiivis kaks tuhat kuus, määruses kuuskümmend neli ja eriti ka raamotsuses äh, kaks tuhat kaheksa, üheksa, seitse, seitse, äh, see puudutab siis nimelt andekaitset äh, korrakaitsesektoris. üritaksin neid õigusakte siis analüüsida ja üritasin kaasata siis kõige olulisemad põhimõtted, mis mul õnnestus leida Äh, andmekaitsemääruses ja äh, andmekaitses ka korrakaitsesektoris ja kui nüüd rääkida standarditest, üritasin välja tuua, millised on need põhimõtted ja jõudsin siis järgmiseni. Äh, jah, meil on loomulikult ka õiguskaitsestandardid, kvaliteedistandardid, millest tuleb kinni piduda, sõltumatu läbi järelevalve ja, ja seire on samuti väga olulised. samuti Äh, andmete edastamine kolmandatele riikidele, seal on ka teatud aspektid, mis, mis vajavad äh, reguleerida ja Šremsi juhtum äh, juhtis siis sellele ka tähelepanu, on samuti piirangud, kui kaua andmeid võib säilitada, kui, kui pika aja jooksul on võimalik hüvitust taotleda ja nõnda edasi, siis automaatsed otsused, profileerimine ja automaatsed algoritmid, mida selleks kasutatakse. kui nüüd rääkida mm, Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendi õiguses, siis artikkel kaheksa on siin kõige olulisemaks sätteks. Euroopa äh, Kohtu pretsedendi õigus, mis tuleneb siis artiklist kaheksa Äh, just nimelt äh, õiguskaitsega seotud meetmetest on üsna kõikehõlmav, sellepärast et äh, kohus on selliste meetmega tegelenud juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest, nii et, et meil on üsnagi ulatuslik Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigus ning neid põhimõtteid kasutab tihtipeale ka Euroopa Kohus Äh, siin on väga selgelt defineeritud siis need asjaolud ja piirid, kui kaua andmeid võib säilitada, äh, siis äh, see, kuidas inimesi korrakaitseorganite andme, andmebaasidesse pannakse ja nõnda edasi ja samuti ei ole lubatud siis massiline andmete säilitamine, kõigele on kehtestatud konkreetsed ajapiirid ja siin slaidil te näete täpselt, mis need kõik on. kui me võtame nüüd siis kokku Euroopa Liidus ähm, kehtivad seadused, siis äh, primaarsed ja teisesed äh, õigusallikad kaitsevad isikuandmeid üsnagi ulatuslikult ning Euroopa Inimõiguste Kohus äh, omalt poolt on siis veel ka selles vallas tootnud pretsedendiõigust. kui vaadata nüüd USA-s kehtivaid seadusi, ja jagasin siis USA seadused kahte rühma, tagatised ja piirangud, mis tagatistele on kehtestatud ja siin näete, need tagatised on üsna piiratud, meil on siis neljas põhiseaduse muudatus, eraelu puutumatuse seadus ja kohtuliku hüvituse seaduse eelnõu oluline on see, et see kohtuliku hüvituse seaduse eelnõu peaks siis puudujääke kõrvaldama, aga ma tõestan, et see tegelikult niimoodi ei ole. Eh, eraelu puutumatuse eh, seadus näeb USA kodanikele eri erinevat võimalikku hüvitist ning need neli eh, peaks kehtima ka Euroopa Liidu kodanikele, aga seda paraku tegelikult ei tehta, vähemalt kohtuliku hüvituse seadus seda ei võimalda niisiis äh, seda eraelu puutumatuse seadust Euroopa Liidu kohanikele ei äh, kohaldata või kohaldatakse väga piiratult, näiteks äh, kolmandate hüvitist ei või, võimaldata üldse ja neljandat väga piiratult. niisiis kohtuliku hüvituse seadus tegelikult ei võimalda korrigeerida neid puudusi Äh, kohtuliku hüvitise seadus siis äh, piirab äh, inimeste hüvitise saamise võimalusi ja mõjutab siis ka seda, mis on kirjas eraelu puutumatuse seadus, see puudutab siis ainult neid riike, kes on allkirjastanud kokkuleppe, kes on selle seadusega hõlmatud ja samuti puudutab see ainult edastatud andmeid, mitte andmeid, milleni pääsetakse muul moel Eh, sala, eh, need, need andmed, mida USA salatalitused muul moel saavad, need ei ole sugu-, kaitstud. ja eh, need reeglid kõik puudutavad Euroopa Liidu kodanikke, mitte välisriikide kodanikke ja era- ja kohtuniku hüvitise seaduses Äh, jäetakse äh, siis üleüldse kõrvale äh, korrakaitseorganite poolt kogutud andmed, nii et küsimus on selles, et kuidas sellised piirangud üleüldse kohalduvad, ei ole väga selge siin me näeme, et need piiratud tagatised on veelgi teiste seadustega piiratud, need puudutavad siis andmete kogumist, need piirangud Äh, Patriot Acti ja teisi seadusi, ma ei hakka siin nendest üksikasjalikult kõnelema, sellepärast et äh, teistes uuringutes on neid teemasid juba käsitletud, aga nüüd see Freedom Act äh, näe, üritab parandada olukorda just nimelt USA kodanike jaoks, siin pannakse paika konkreetsed infokogumise tingimused, ajapiirid ja järelevalveasutused, aga seda tõesti ainult USA kodanike jaoks Ehm, ja ehm, need asjad, mis siis ei muutu, on siis täidesaatev korraldus kaksteist kolm kolm kolm ja samuti eh, traditsioonilised korraldused, eh, eh, kuigi jah, teatud Patriot Acti osad on juba aegunud, aga ometigi on olemas seadusi, mis lubavad inimeste üle massilise järelevalve teostamist, nii et, et Freedom Actiga siin midagi ei muutu. niisiis äh, Äh, nagu te teate, et tegelikult see eraelu puutumise raamistik on üsnagi piiratud äh, ja kohtuliku hüvitise seadus tegelikult olukorda ei paranda, mis puudutab Freedom Acti, siis see puudutab ainult USA kodanikke, äh, erinevused on endiselt väga ole-, Äh, väga suured ja hädavajalik on, et Euroopa Liidu äh, nõuded oleks äh, kajastatud tulevastes kokkulepetes, nii et, et see oleks minu poolt lühidalt kõik ja tänan tähelepanu eest, kui on küsimusi, olen valmis neile vastama. Thank you very much, professor Boom uh,. Yeah um,, can I just um, ask, I am sorry, colleagues, we were running over time. kallid kolleegid, me oleme juba ajakavast maha jäänud, vabandan kolleegid selle eest kas ma võiksin kohe variraportööride ja teiste sõnasoovijate juurde minna, kes soovivad sõna, andke märku. Will I just go through the shadows or nobody's for some you were all engaged in the presentation you didn't indicate kõik äh, vaatasid nii huviga slaide ja ettekannet, kuulasid ettekannet, et keegi ei andnud märku, kes sõna soovib. Aksel Voss, palun kui te ei soovi sõna, siis äh, loobuge sellest. aitäh, härra esimees. ma mõtlesin, et kõigepealt saab sõna raportöör. aga olgu. proua Pööm, suur tänu teie selgituse eest ja on ju näha, kui laiapõhjaline ja kompleksne kogu see küsimus on. mind huvitab aga kõige rohkem teie hinnang selle kohta, kui võrreldavad üldse on meie andmekaitsesüsteemid äh, mõlemal pool ookeanit ja kas USA puhul saaks öelda, et äh, seal on rohkem kaitstud inimesed või et kas sealne andmekaitsemäär on sama nagu meil, mind lihtsalt huvitaks teie hinnang, sest äh, mul endal on väga raske seda kuidagi mõelda mõõta ja kuna teie olete sellega nii põhjalikult tegelenud, siis äkki teil on mingi selline mõõdulint olemas, kuidas seda öelda? ma arvan, et viimasel ajal on väga palju selles valdkonnas ära tehtud, olukord on muutunud palju paremaks ja ma arvan, et just sellepärast saame me tegelikult ka kahepoolseid neid läbirääkimisi ilma süümepiinadeta alustada. Um, suur tänu. ja me ei ole variraportöör, vaid raportöör, nii et ma oleks pidanud talle kõigepealt sõna andma, kõigepealt Jansis ja siis Maarja järgmisena. jah, aitäh. Pole hullu. mina tahaksin teada, et äh, siin uuringus on nimelt üks küsimus, mis on meie jaoks kõige huvitavam, millised on need õigused, mis tulenevad sellest kohtuliku hüvituse seadusest ja sellest äh, äh, katuselepingust äh, Euroopa kodanikele. sest me ju teame, et Euroopa kodanikud ei ole praegu kohaldusalas sees, nii et kuidas siin seda kaitset Euroopa kodanikele tagatakse, ehk et mis on lisandväärtus selle kokkuleppe puhul, mis võiks olla lisandväärtuseks ja kas see, mis on sinna kirja pandud, on kooskõlas ka Euroopa Liidu õigusega ja meie standarditega, sest küsimus on ju ka selles, et äh, kui meil on standardid paigas, siis kas see kokkulepe lõpuks äh, vastab ka nendele standarditele, mida kohus on soovinud? suur tänu, Jaan, ja suur tänu teile mõlemale, et esitasite äh, niisugused kompaktsed ja lühikesed küsimused. Marju Lauristin, palun, sotsiaaldemokraatide variraportöör suur tänu väga kasuliku raporti eest. see võrdlus on väga tähtis praktilisest seisukohast meie jaoks, kui me räägime õiguskaitseasutustest. erinevused üldises lähenemises, sellest ei rääkinud. meil on Euroopas õigustepõhine lähenemine, ameeriklastel on ohupõhine lähenemine. kas te võiksite neid kahte lähenemist omavahel võrrelda? mõlemal on oma plussid ja miinused, nõrgad ja tugevad küljed. kui me räägime õiguskaitseasutustest, praktilisest tegevusest, siis õiguskaitseasutuste praktik-, praktikat äh, mõjutab selgelt kultuuri, kultuuriline lähenemine riigi tasandilt. võib-olla seletaksite seda füsio-, filosoofilist tausta rohkem. suur tänu, Marju! ja Timothy on samuti variraportöör, Timothy ei soovi sõna. Juan Fernando, viimane küsimus ja siis lähen vastuste juurde, teen nii lühidalt kui vähegi võimalik. mulle meeldiks teada rohkem äh, selle üllatama paneva asjaolu kohta, et meil puudub igasugune äh, kohtu poole pöördumise võimalus meile, meil kui eurooplastel Ameerikas. Euroopa kodanikud on soovinud kaitset Ameerika Ühendriikides ja Ameerika Ühendriikides ei ole meil võimalik seda kotset saa-, kaitset saada olnud. ja milline on siis äh, selle arengu negatiivne külg või selle äh, õiguste puuduliku kaitse negatiivne mõju, kui hästi, ma üritan ka lühidalt vastata. kõigepealt härra Fossi küsimus võrreldavuse kohta, õiguse, õiguste võrreldavuse kohta, seda on väga raske öelda ja võib-olla see vastab ka teistele küsimustele, mida siin esitati. tegelikult me võrdleme võrreldamatut, sest Euroopa Liidus on põhiõigusena andme ja eraelu kaitse paika pandud see kehtib äh, kõikide riikide kohta Euroopa Liidus, USA-s on kõik täpselt vastupidi, kõik, mis põhiseadustega on paika pandud, kehtib ainult USA kodanikele. ja sellepärast on seda väga raske võrrelda ja võrrelda on raske ka sellepärast, et õiguslik traditsioon on täiesti erinev, USA-s tihti piiratakse seaduse kohaldusala, meie pigem jätame rohkem võimalusi kaalutlusõigusele ja proportsionaalsuse põhimõttele. see tähendab seda, et seaduste kohaldusala ka kohtuliku hüvitise seaduse ja Freedom Acti puhul on tegelikult hästi piiratud, nii et tegelikult ainult väga väike osa on kaitstud ka USA kodanike jaoks see on suureks erinevuseks ja mis puudutab ka tegelikult äh, kultuuri ja traditsioone, see on nii erinev ja just sellepärast ma ei äh, Äh, ütleks iialgi, et USA-s ja Euroopa Liidus on õigused samad. see ei ole nii. meil ei ole, nimelt USA-s ei ole mitte mingit sellist eraolu kaitseraamistikku. nüüd Jan Albrechti küsimus selle äh, katuseleppe lisandväärtuse kohta see puudutab ka jällegi seda kohtuliku hüvitise seadust, mis on osa eraelu puutumatuse seadusest, aga ainult üks väga-väga pisikene osa. nii et lihtsalt üks võimalus äh, on äh, täiesti välja jäetud äh, ja ül-, neljast kok-, võimalusest üks on täiesti välja jäetud äh, ja kolm on ainult osaliselt olemas, nii et tegelikult ma ei saa aru, miks on seal USA-s see kõik piiratud, sest tegelikult võiks ju öelda, et see, mis kehtib eh, isikuelu kaitse puhul USA kodanike jaoks, kehtib ka Euroopa Liidu kodanike jaoks ja isegi siis ei oleks meil võimalik neid õiguseid võrrelda, sellepärast et ka siis on USA-s õiguseid vähem kui Euroopa Liidus. und des unterschiedlichen approaches ähm, erinevad lähenemised. kas ma peaksin vastama inglise keeles, küsib kõneleja, sest nagu ma just saksa keeles ütlesin, seaduste kohaldusala on alati väga-väga piiratud ja see on kultuuriline erinevus. meie üritame eurooplased üritame seda vaadata äh, erinevate juhtumite põhjal, seal on erinevad vajalikkuse testid ja muud äh, küsimused, nemad lihtsalt piiravad seda kohaldusala ja ainult väga piiratud kohaldusalaga seadused kehtivad, see on üks kõige suuremaid erinevusi, kui jätame põhiõigused kõrvale nii et isikuelu kaitse on midagi, mida on tagatud siis ainult äh, USA kodanikele, mitte ka teistele. nüüd Euroopa kodanike empiirilised võimalused kohtuliku hüvitise seaduse kaudu hüvitisi saada, me Max Remi juhtumit äh, uurisime ja ma olin sinna ka kaasatud, me tõesti üritasime USA-st hüvitist saada, aga see ei olnud võimalik, mitte mingit vastust ei tulnud ja iga kord, kui saatsime uue kirja, siis see tuli tagasi märkusega, et me ei vastuta selle eest, küsige kellegi teise käest. nii et tõesti seal ei olnud võimalik leida vastutavat ametkonda, äh, kellele oleks saanud siis selle taotluse esitada. Thank you very much, Professor Bo- suur tänu, professor Pöö, selle raporti koostamise ja teie tänase ettekande eest. me oleme väga tänulikud. suur tänu ka kolleegid, et te nii kokkuvõtlikult rääkisite, tänu sellele oleme me suutnud pisut aega kokku hoida ja ja juba emaili teel teatasime teile, et järgmine päevakorrapunkt, kus raportööriks on Timothy Kirkhope, ei saa meid broneeringu, ei saanud meile broneeringu infost, infot edastada eile transpordiprobleemide tõttu, nii et äh, see on siis meie tänases päevakorras. Timoti, kas sa sooviksid sellest kõigepealt lähe-, rääkida? kolleegid, siis äh, räägime broneeringuinfo asjade seisust praegusel hetkel ning äh, ilma pikemalt venitamata paluksin härra Kirkhopil meil meile siis eh, ettekanne pidada. suur tänu, esimees, vabandan, et ma ei saanud eile teie juurde tulla, siis kui minu punkt oli päevakorras, aga transpordiga oli Euroopas eile raskusi ja ma arvan, et me kõik olime sellest teadlikud. asjade seis broneeringu info küsimuses on järgmine. kõigepealt toimunud on neli kolmepoolsete läbirääkimiste vooru, viies on plaanitud homseks. oleme tähtsaimates küsimustes päris palju saavutanud, olen veendunud, et aasta lõpuks saavutame hea kokkuleppe. loodan, et kolleegid Euroopa Parlamendis toetavad mind, et Euroopa Komisjon toetab mind ja ka nõukogu toetab mind selle protse-, selle selle eesmärgi saavutamisel. ma loodan, et hea koostöö kõikide fraktsioonide vahel jätkub sama hästi kui siiani ja kuhu me siis täpselt oleme jõudnud tähtsamates küsimustes? kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu siseseid lende, siis nõukogu on selgelt välja öelnud, et liikmesriigid soovivad, et direktiiv hõlmaks ka selliseid lende. liikmesriigid usuvad, et Euroopa Liidu sisesed lennud tuleks kaasata, et terrorismivastane võitlus ning äh, inimkaubanduse äh, nark-, narkootikumeid, kaubanduse ja igasuguse muu tõsise kuritegevuse vastaline võitlus oleks tõsisem. kui neid lende ei kaasata ja kui seda instrumenti ei võeta vastu võimalikult kiiresti, siis liikmesriigid loobuvad ühtsest broneeringu infosüsteemist ning loovad oma liikmesriigi ette broneeringu infosüsteemid, see tähendab seda, et eeskirjad on väga erinevad ja seda eriti andmekaitse küsimustes. mõningates liikmesriikides kaheksakümmend protsenti lennuandmetest, mida kogutakse, on Euroopa-siseste lendude kohta. Euroopa Parlament tunneb muret öö, nende lendude kaasamise pärast ning läbirääkimised kestavad. mis puudutab andmete säilitamise perioodi, siis sellest oleme rääkinud üksikasjalikult. tegemist on tundliku teemaga ning kolme institutsiooni seisukohad on olnud äärmiselt erinevad kogu läbirääkimiste protsessi ajal. pärast pikki arutelusid usun ma, et kompromiss on silmapiiril, kompromiss, mis oleks ka vastuvõetav. nõukogu soovis alguses viite aastat, parlament soovis kolmekümmend päeva. nii et äh, selge on see, et mõlemad osapooled peavad kompromissile minema aga ükskõik, milles me kokku lepime, mina kui raportöör leian, et ähm, tulemus peab olema proportsionaalselt tasakaalus ja kaksteist kuud äh, minu arvates ei ole seda. olen selles küsimuses üsnagi veendunud. direktiivi reguleerimisala kohaldamisala, nõukogu soo-, parlament soovis lühemat nimekirja, see on parlamendi ja ka minu kui raportööri jaoks prioriteetne küsimus. rikkumiste nimekiri, kuritegude nimekiri ja kas kaasata piiriülesed kuriteod, see arutelud jätkuvad. Euroopa Parlamendi ettepanek hõlmata mittereisijate veoga tegelevaid äriettevõtteid. nõukogu ütles, et eesistuja kompromissettepanek sellist lähenemist ei hõlma, sellepärast et see tekitaks tehnilisi raskusi liikmesriikide jaoks. nõukogu ei taha liikmesriikidele täiendavat inf-, koormat tekitada, et nad peaksid koguma infot, mida nad tavaliselt ei kogu. Nad leiaksid ka, leidsid ka, et andmed sellisel juhul ei oleks piisavalt kvaliteetsed. samal ajal liikmesriigid tahavad äh, vältida julgeolekualaseid lünkasid. seetõttu tegi komisjon ettepaneku, äh, et läheneme asjale järk-järguliselt liikmesriikide riiklikud ametivõimud võivad seda liik-, riiklikul tasandil katsetada ning kohustuslikkuse element äh, võib tulla sisse tulevikus pärast piisavat tõendite kogumist. komisjon on valmis seda alternatiivi kaaluma, kuid äh, peab äh, ennekõike analüüsima, kuidas ülevaatamise protsess aset leiab. automaatne andmevahetus, Euroopa Parlamendi ettepanek artikkel seitse rääkisime ka artiklist seitse andmekaitse, andme, andmete automaatne vahetus. nõukogu ei lepi sellega, et äh, andmeid hakatakse automaatselt vahetama, nõukogu ja komisjon tunnevad muret sellepärast, et kogu teabe automaatne vahetus ei vasta nendele nõuetele, millest me oleme rääkinud, proportsionaalsus ja vajalikkus. kuid esimees, me peame kandma hoolt selle eest, et äh, asjakohast kasulikku infot äh, siiski vahetatakse. see on äh, kõige tähtsam element, kui me tahame, et see vahend oleks väärtuslik ja tõhus. broneeringuinfo andmete edastamine Europolile. me tahaksime, et direktiivis oleks Europolil tähtis roll, komisjon rohu-, rõhutas, et Europoliga andmete, broneeringu andmete vahetamine peab olema kooskõlas uue määruse kahe õigusliku alusega Europoli küsimuses. broneeringu andmed on seotud ka uue andmekaitsepaketiga. läbirääkimised nende täpsete seoste üle kehtivad ning nõukogu ettepanek on, et me viitaksime dünaamiliselt andmekaitse õigustikule ka broneeringu infodirektiivis. härra esimees, ma ei ole valmis kompromissile minema selles küsimuses, et meil peab olema tugev ja kõikehõlmav kontrollimehhanism, me peame saama kandma kontrollida, et meie vastu võetud õigusaktid toimivad, teevad seda tõhusalt ja me peame seda saama teha pärast mõistliku ajavahemiku möödumist ja ennekõike me peame kandma hoolt selle eest, et äh, Euroopa Kohtu otsus äh, andmete säilitamise kohta kajastuks äh, ka selles ülevaatamise protsessis või läbivaatamise protsessis. minu arvates on see väga oluline ning ma ei ole valmis oma seisukohtadest taga olema. see on minu lühiülevaade seni toimunust järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor leiab aset homme ning olen veendunud, et jõuame kokkuleppele, mis on enamusele vastuvõetav. aitäh! suur tänu, kolleegid! tavaliselt keegi ei esita küsimusi, kui on kolmepoolsete läbirääkimiste tagasiside, meil on siinkohal variraportöörid ja kaks-kolm kolleegi on soovinud samuti sõna, aega napib, meil on teisedki tähtsad punktid päevakorras, nii et ma paluksin et kolleegid annaksid äh, märku, kas nad soovivad tõesti sõna kaasa, kui nad on äh, variraportöörid või äh, individuaalsed liikmed. ja siis ma rohkem enam sõna ei anna. andke kohe praegu mõist-, märku, pärast ma enam sõna ei anna. tõstke, hoidke kätt üleval. ärge käsi alla laske, enne kui ma teile selleks loa annan, teie ei pea seda tegema, ja nüüd, äh, kas nad võivad oma käed alla lasta? nüüd võite tõesti käed alla lasta. nii et ähm, me ei saa loomulikult kogu broneeringu infoalast arutelu siin taas uuesti maha pidada, nii et äh, lühikesed tabavad kommentaarid, palun püüdke rääkida kompaktselt ja konkreetsed küsimused äh, raportöörile äh, oleks äh, teretulnud. härra Foss, palun kõigepealt, palun tehke võimalikult lühidalt. Ähm, jah, tahtsin tänada raportööri raportöör väga selgelt näitas, kui erinevad on seisukohad mitte ainult parlamendis, ka institutsioonide vahel ja minu arvates ta oli tõesti väga kannatlik äh, kõik need aastad ja on siin tõesti suurepäraseid ettepanekuid teinud. ning ma leian, et arvestades nüüd äh, seda keerulist olukorda peaksime me tõesti kiiresti kokkuleppele jõudma, kallid kolleegid, tehke kaastööd ja suur-suur tänu teile. järgmisena proua Sippel, palun. aitäh mina sain aru, et raportööri ülesandeks on see, et kui on läbirääkimiste mandaat, siis äh, raportöör otse loomulikult äh, võitleb selle mandaadi eest ja ma eeldan, et Timothy Kirkhope kavatseb seda ka tulevikus teha. aga siiski nõukogu teatud avaldused, kuidas nüüd seda läbi lillede öelda, ma olen segaduses, jah, tõesti, peame väga kiiresti otsustama, mitte viiendal jaanuaril või kahekümnendal detsembril, vaid palju-palju varem. ja mina küsin endalt, et miks? raportöör ütles, et kolm aastat läheb aega, nüüd on ainult kaks aastat möödunud, nii et ükskõik, kas me otsustame sellel nädalal või nelja nädala pärast, nagunii võtab see kõik veel väga kaua aega, enne kui hakatakse rakendama mul on väga hea meel ja tõesti, nagu ma ütlesin, ma olen hämmeldunud. mul on väga hea meel, et andmekaitsepaketi osas me teeme ilmselgelt edusamme, see on hea ja see peaks ju tegelikult ka lennureisijate infot mõjutama, aga nüüd üllatab mind see, et nüüd hoiatatakse meid, et kui te seda kiiresti ära ei otsusta, siis liikmesriigid otsustavad ise ja siis on andmekaitsestandardid palju harvemad, halvemad ma ei saa sellest aru, et kui liikmesriigid ise otsustavad, kas nad siis ei pea andmekaitsepaketist kinni pidama. mis on see küll äh, lähenemine? mind tõesti üllatab see rap-, nõukogu lähenemine ja ma loodan, et raportöör võitleb selle eest, mis libe komisjonis on otsustatud. suur tänu, härra Albrecht, palun. suur tänu tuletan teile meelde, et kõigis kolmes läbiräägitavas tekstis on Euroopa Liidu sisesed lennud jäänud välja, nii et ma ei saa aru, miks peaks see lõpptulemuses järsku olema kaasatud. ning äh, me kuulasime siin ruumis ühte ühest uuringust, mis käsitles ka kohtuasju äh, ning äh, tuletan teile meelde, et andmete säilitamisega seotud juhtumi puhul kohus ütles üsna hiljuti, et andmete massiviisiline säilitamine äh, ei ole meie põhiõigustega kooskõlas ning see kohtuotsus peab kuidagi direktiivis ka kajastuma. suur tänu, härra Tiiestemäe, palun. suur tänu esimees. ma jõudsin alles kohale ja teeksin omalt poolt äh, ühe väikse toetusavalduse härra Kirkhopile ja tema tehtud tööle kõik teavad, et härra Kirkhope on teinud ära suure töö ning äh, suure teene äh, Ühendkuningriigile, Euroopale äh, siseasjade ministrina, ta teab, mida tähendab organiseeritud kuritegevus, mida tähendab kuritegevus kui selline ja seetõttu toetasime tema nimetamist äh, broneeringu info raportööriks. tegemist on äh, töövahendiga, mis on kasulik ja hädavajalik, mida meie õiguskaitseasutused vajavad selleks, et tagada meie kodanike turvalisus selleks, et võidelda igasuguse kuritegevuse vastu. ma leian, härra esimees, et parlament peaks oma vastutust kandma võttes arvesse meid, me ohutaset, millega me silmitsi seisame, oleme seda teinud varem, peame seda tegema ka tulevikus, meie oleme õigusloojad. meie kodanikud jälgivad väga tähelepanelikult, mida meie siin kojas teeme. kutsuksin üles kõiki kolleege härra Kirkhopi tööd toetama, see töö on igati meie toetuse ära teeninud, see on väga kiireloomuline küsimus ning hääletagem siis Euroopa broneeringu info poolt ning tehkem seda kui vähegi võimalik enne aasta lõppu. kuritegevus levib märkimisväärselt kiiremini, kui me suudame õigusloomeprotsessis tegutseda ja seetõttu me peaksime olema väga teadlikud sellest, milline on meie see, meie, meie positsioon ja kui ebasoodus see positsioon on, minu jaoks on tegemist tähtsa küsimusega, aitäh, härra esimees, Anna Komes, palun. jah, tahtsin küsida kolleeg Kirkhopilt, kas ta võiks ehk rääkida konkreetsemalt sellest, millised panused on siin mängus seoses mittereisijate veaga tegelevate ettevõtetega, kas siin räägitakse tšarterlendudest või ja kas need või kas need tšarterlennud peaksid siis välja jääma või mis, milline oleks broneeringu info väärtus sellega, selles kontekstis? suur tänu, härra esimees. sooviksin omalt poolt tänada kolleeg Jakobi, just nagu mu kolleeg äh, härra Demera te seda tegi, loodan, et ta ja võin kinnitada, et äh, ma toetan teda ka tulevikus, nii nagu olen seda kogu aeg teinud, sel ajal, kui ta on selle tähtsa teemaga tegelenud. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, siin on oluline ka kiire rakendamine, härra Kirkhope, kas te arvate, et oleks võimalik ehk seda protsessi pisut kiirendada? katsete valdkonnas kas liikmesriigid, kes, kellel on oma broneeringu infosüsteemid, on valmis katsetama ka uut süsteemi? Te rääkisite siin ühest aastast võimaliku tähtajana, kas see võiks olla nii, kaksteist kuud, üks aasta? ja mis puudutab Euroopa Liidu siseseid lende, olen teiega täiesti nõus. kui riigid jätkavad omaenda broneeringu infosüsteemiga ka tulevikus, siis ei muutu olukord karvavõrdki aitäh, Marju Lauriste, palun. suur tänu. tahaksin tänada härra Kirkhopi selle väga optimistliku ülevaate eest ning eriti tema kinnituse eest, et kõik fraktsioonid teevad koostööd, hoolimata sellest, et arutelud on olnud üsna keevalised, meie eesmärgid on siiski ühesugused ning loodame, et me saame ühiselt ka kogu paketiga ühele poole jõuda mul on tunne, et see on saavutatav, see on võimalik, et me saame kanda hoolt selle eest, et andmekaitsepakett ja, ja broneeringuinfo liiguvad äh, samm-sammult käsikäes äh, meie eesmärkide äh, saavutamise suunas dünaamiline viide andmekaitsepaketile minu jaoks äh, aga jäi pisut mõistatuseks, ma ei saanud aru, mis asi see dünaamiline viide tähendab. ma saan aru, et asjad lähevad hästi, et meil on määrus, direktiiv paigas ja broneeringu infosüsteem paigas ja kõik on omavahel kooskõlastatud ja saavad aidata äh, meil tagada head raamistikku. härra Köökhõpp kas soovite vastata kõikidele nendele kommentaaridele või mõnedele nende hulgast? jah, suur tänu, kõigepealt võin vastata mõningatele kommentaaridest, võib-olla ka mitte kõigile, sellepärast et nagu te teate, see protsess on kestnud juba mõnda aega ning äh, meil on olnud mitmeid mureküsimusi, keerulisi küsimusi, mille üle mõtiskelud veel toimuvad, nii et ma ei tahaks hakata siin mingeid ennatlikke järeldusi tegema ma lihtsalt juhtisin tähelepanu sellele, äh, millised on need valdkonnad, kus on võimalus äh, veel manööverdamisruumiks äh, ning ka valdkondi, kus seda ei ole. kõigepealt, mis puudutab ähm, andmete säilitamise aega, mina olen ise oma kommentaarides öelnud, et praegune ettepanek, et andmeid säilit-, andmete säilitamist säilitamine, äh, ettepanekud on olnud viiest aastast kuni kolmekümne päevani, see on olnud väga keevaliste arutelude äh, tallermaks. ma ise olen jõudnud järeldusele ja ma olen veendunud, et minu parlamentaarsed kolleegid on samal seisukohal, et äh, ettepanekud, mis on kaksteist kuud või pikemad, ei ole vastuvõetavad. ma omalt poolt olen üsna otsusekindel, ka nemad on üsna otsusekindlad ning äh, on valmis äh, andma endast kõik selleks, et äh, lõpptulemus oleks kaksteist kuud või rohkem ja ka mina omalt poolt võitlen viimase veretilgani. ja teine teema, mille kohta mult küsiti, olid siis need non-carrier economic operators, selle koha pealt on seisukohad erinevad ning ka selles küsimuses millised on tšarterettevõtete ja teiste ettevõtete kohustused üldse ja selles küsimuses äh, paistab kõikidel riikidel olevat pisut äh, omamoodi arvamus ning äh, praegu räägitakse järk-järgulisest lähenemisest, et liikmesriigid ise võiksid katsetada nende kaasamist, kas see on võimalik ja kas on võimalik üldse kunagi kaasata neid kohustuslikus korras, see selgub tulevikus. aga eesistuja võiks omalt poolt kinnitada praegusel hetkel, mis on nende arvates nende parim ettepanek Euroopa Parlamendile, teades, millised on parlamendi üldised seisukohad. ja ainuke asi, mida ma siin selles kontekstis mainiksin, oleks aja küsimus veel mina ja ma arvan, et keegi ei saa mind selles süüdistada, ma ei ole mitte kunagi püüdnud ühtegi asja Euroopa Parlamendis ülepea kiirustades läbi suruda, hoolimata sellest, et maailmas toimub paljugi õudsat ning need kohutavad äh, sündmused maailmas äh, panevad poliitikuid kiiresti reageerima ning äh, eeldavad kiireid reaktsioone. mina olen poliitik ja nagu te lahkelt just mainisite, ma olen tegelenud terrorismi ja teiste selliste küsimustega. mõnedel meie hulgast on otsesed kogemused selles vallas. aga sellegipoolest leian ma, et me ei pea ülepeakaela reageerima ühelegi sündmusele, ükskõik kui tõsine see sündmus on. aga selles konkreetses valdkonnas äh, on, ma võin öelda, et äh, mitmed terroristlikud rünnakud on selle küsimuse äh, ajal aset leidnud, me oleme selle väga tähtsa küsimuse peale kulutanud päris palju aega õigustatult, aga nüüd oleme jõudnud aega, punkti, kus me võiksime liikuda edasi, et hakata tegeleda teiste valdkondadega ning saaks ometi selle tähtsa asjaga ühele poole, seda püüangi teha, aitäh! ning kolmepoolsete läbirääkimiste lõppvoor, kui kolleegid sellest ei teadnud, ütleb härra esimees, leiab aset homme ning äh, siis hoiate meid ka edasistest arengutest kursis. suur tänu ja suur tänu raportööril, suur tänu kolleegidele, et nad äh, nii lühikeste sõnavõttudega piirdusid. järgmine päevakorrapunkt jällegi härra Kirkhoff. esimene arvamuste vahetus ümberpaigutamise ning äh, kriisikeskuste kogemuste küsimuses. kas raportöör soovib teha sissejuhatava sõnavõtu, enne kui me anname sõna komisjoni äh, esindajale, kes tutvustab meile oma ettepanekut, jah? Äh, härra esimees, aga ma ei räägi pikalt, olen juba piisavalt palju meie komisjoni aega kulutanud ühe küsimuse, küsimuses, nii et teie head tahet ei tahaks ma siin proovile panna ja liiga pikalt hakata siin sellest rääkima, ehkki teema on väga tähtis. võin teile öelda, et ümberpaigutamise raport on jällegi suureks väljakutseks meile kõigile. julgeolek on olnud uudistes tähtsamal kohal kui, kui ränne viimasel paaril nädalal, kuid üks ei tohiks meie teisi väljakutseid varjutada Äh, rändega seotud väljakutsed ei ole vahepealse aja jooksul kuhugi kadunud ning kogu meie poliitiline tahe peab olema suunatud lahendamises, lahenduste leidmisele. ümberpaigutamine on üks osa lahendustest. raportöörina minu selgeks eesmärgiks on kõigepealt saavutada see, et meil on mehhanism, äh, mis äh, Äh, tasakaalustab äh, tõmbetegureid, äh, meil peaks olema paigas olemasolev õigusraamistik ning seda ei tohi ohtu seada, seal samu-, sealhulgas Dublini määrus ning välispiirikontroll. igasugune ümberpaigutamise mehhanism peab olema üks osa suuremast hästi toimivast varjupaigasüsteemist räägime sageli sellest, et imerohte, imerohtu välja suurtele väljakutsetele ei ole ja ümberpaigutamine on jällegi üks näiteid sellest. selleks, et alaline ümberpaigutamise süsteem toimiks, peab kogu varjupaigasüsteem hästi toimima. ümberpaigutamine toimub ainult siis, kui usaldus on tagatud ja praegusel hetkel ma pean tunnistama, et usaldust meil paistab nappivat. erakorralised me peame erakorraliste ümberpaigutamise äh, mehhanismi kasutamisse kogemustest õppima. erakorraline ümberpaigutamine ei toimi, nagu äh, Euroopa Parlamendi liikmed ja mõningad liikmesriigid olid lootnud. meil on vaja tugevamat raamistikki, raamistikku kui see, mis meil siiani on olnud. meil on vaja seda mehhanismi et me saaksime vaadata asja laiemalt, võtta arvesse ümberasutamist, tagasisaatmist, rahastamist, lõimimist, piirikontrolle ning taotluste läbivaatamist. kõik need elemendid peavad terviku raames toimima. me ei tohiks sätteid aga ülepeavaela koostada, sellepärast et sellega kaasnevad täiendavad kulud. Need meetmed peavad olema sobivad äh, nii praeguse kriisi kui ka võimalike tulevaste kriiside jaoks. mis puudutab ajakava, siis Sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei fraktsioon ning teised fraktsioonid on soovinud, et me käsitleksime seda teemat paketina ning olen valmis seetõttu tegema koostööd proua Guillaume, Guillaume'iga lähinädalatel, et vaadata, kuidas on võimalik koostööd teha loodan, et minu raport valmib nii, et saan seda tutvustada meie komisjonile juba uue aasta alguses. suur tänu äh, raportöörile ja äh, komisjon, palun. suur tänu härra esimees, komisjoni ettepanek kriisi ümberpaigutamise mehhanismi kohta võeti vastu komisjonis üheksandal septembril, õiguslikuks aluseks oli artikkel seitsekümmend kaheksa äh, ja selle muudatus Dublini määrusele et laiemat pilti anda teile, äh, septembris jõustusid ka kaks erakorralist ümberpaigutamise mehhanismi Kreekast ja Itaaliast inimeste ümberpaigutamiseks äh, saja kahe, kuuekümne tuhande varjupaiga taotleja äh, näol. miks komisjon on teinud alalise kriisi ümberpaigutamise mehhanismi ettepaneku artikkel seitsekümmend kolm, mida kasutati erakorraliste ümberpaigutamise mehhanismide puhul õigusliku alusena on mõeldud ainult äh, kriisiolukordadele, kus äh, rändevood su-, suurenevad järsult äh, ja õigusliku alusena ei ole see piisav alalise kriisi ümberpaigutamise mehhanismi jaoks, see on ainult mõeldud erakorraliste olukordade jaoks. meil oli tunne, et kui me lähtume artiklist seitsekümmend kaheksa lõikest kolm, siis äh, me toome äh, erakorralise mehhanismi äh, Dublini määruse konteksti ning meil on vaja konkreetset ettepanekut Dublini määruse raamistikus ning ettepanekut, mis lähtub artiklist seitsekümmend kaheksa. ning seetõttu komisjon on otsustanud selle kasuks pärast kahte erakorralist ümberpaigutamise mehhanismi ettepanekut mida siis meie alaline ettepanek seis, sisaldab, kõigepealt ähm, delegeeritud äh, õigust komisjonile, kui komisjon leiab, et liikmesriik on silmitsi tõsise kriisiolukorraga, rakendada ümberpaigutamist. milline see kriisiolukord on? alalise raamistiku puhul on olukord märkimisväärselt konkreetsem ja turvalisem kui artikkel seitsekümmend kaheksa kolme puhul. kriisiolukorda, kriisiolukorra võib tuvastada komisjon siis, kui kriis on sellise ulatusega, et äh, surve isegi hästi ettevalmistatud varjupaigasüsteemile on äh, suur. see on väga oluline element siin teiseks, komisjon kriisiolukorda hinnates peaks võtma arvesse taotluste esitavate arvu nii ja seda kuue kuu jooksul, arvu suurenemist kuue kuu jooksul võrreldes eelmise aasta kuue kuu, sama kuue kuuga ning arvesse tuleks võtta ka rände arvu per capita järgneva kaheksa, eelmise kaheksateistkümne kuu jooksul. komisjon peaks võtma arvesse ka taotlejate arvu per capita viimase kaheksateist kuu jooksul, nagu ma ütlesin, liikmesriikide varjupaigasüsteemide vastuvõtuvõimete suutlikkust ning liikmesriikide osalust varasemates solidaarsusalgatustes. asjaolu, et liikmesriik osalus eelmises solidaarsusmeetmes Äh, on samuti asjaolu, mida tuleb arvesse võtta. ettepanek, äh, see on oma jaotusvalem, lähtub neljas äh, kriteeriumist, nelikümmend protsenti rahvastikust, nelikümmend protsenti SKP-st ning kakskümmend protsenti korrektiivsete tingimuste jaoks, nagu näiteks taotlejate arv per capita kümme protsenti ning kümme protsenti, mis puudutab tööpuuduse määra nimetatud liikmesriigis mehhanismi ulatus, mehhanism kehtib ainult nende rahvuste puhul, kus äh, Euroopa, kus ÜRO varjupaigataotlustele positiivselt vastamiste määr on üle seitsmekümne viie protsendi. see annab äh, ümberpaigutamise sihtriigile äh, piisava tagatise, et vastu võetakse mitte ebaseaduslik sisserändaja, vaid inimene, kellele tõenäoliselt antakse varjupaik. Äh, lisaks sellele on vaja täiendavaid meetmeid, teekaart. ja kuna tegemist on tööga Dublini määruse kontekstis, siis kriisi haldusmehhanismi artikkel kolmkümmend kuus tuleb samuti, kolmkümmend kolm tuleb samuti mängu siis menetluslikud eeskirjad on samad nagu artikkel seitsekümmend kaheksa lõige kolm ja nagu raportöör härra Kirkhope ütles, mehhanismiga nähakse ette ka sekundaarsete teiseste liikumiste ärahoidmine ja liikmesriik ja kui pagulane on liikunud ära äh, ümberpaigutamise sihtriigist, tuleb ta sinna tagasi saata. raportöör viitas, et me peaksime õppima äh, erakorraliste ümberpaigutamisalgatuste kogemustest. võin öelda, et praegusel hetkel on olukord, kriisiolukord tõsine kogu Schengeni süsteem on kõikuma löönud ning seetõttu on komisjon seisukohal, et meil on vaja usaldusväärset ning konkreetset õigusraamistikku ning see õigusraamistik peab olema Dublini määruse põhine ning seetõttu olemegi teinud praegu esitletud ettepaneku. aitäh! ja nüüd siis eesistuja. milline on asjade viimane seis? kas meil on eesistuja esindaja kohal? lugupeetud esimees, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et andsite meile, mulle sõna, mis puudutab äh, komisjoni ettepanekut äh, ja ümberpaigutamise alalist mehhanismi, siis nõukogu jätkab tehnilise tööga praegusel hetkel. aitäh. ja mina palus, tahtsin veel kohe plaanida teie, paluda lühidalt teha, väga <laughs> hea meel, et ma ei palunud teil lühemalt rääkida eks liikmed võivad siin ise oma järeldused teha, sõnasoovijate nimekiri on pikk. ja Euroopa Varjupaigatoetusamet, palun rääkige meile Itaalia ja Kreeka viimastest operatsioonidest, me kõik tunneme selle vastu huvi ja enne, kui Varjupaigatoetusamet sõna saab, palun kolleegid, andke märke, kas te soovite, märku, kas te soovite selles arutelus samuti sõna. tõstke oma käed kohe praegu, kui te tahate sõna, siis ma võin äh, sõnasoovijate nimekirja kohe valmis teha. ma tean, et see on tülikas teile, aga muidu juhtub nii, nagu ikka, et inimesed muudkui tulevad ja tulevad sisse, siis äh, nimekiri üha pikeneb nii et kallid kolleegid, ma nüüd siis loen nimekirja lõpetatuks, see nimekiri on juba väga pikk, aga rohkem enam keegi sõna ei saa, nüüd on see nimekiri kinni. palun, härra Šemri. suur tänu, härra esimees, austatud liikmed, suur tänu, et te kutsusite meid siia. et ma sain et ma saan teid asjadega kurssi viia Itaalias ja Kreekas ümberpaigutamise küsimuses. teeme koostööd komisjoniga ja teiste sidusrühmadega selleks, et ümberpaigutamise protsess kulgeks edukalt. esimene slaid, siin näete, kes, keda võib ümber paigutada, kes vastab selle tingimustele praegusel hetkel, see sõltub sellest seitsmekümne viie protsendi positiivsete varjupaigataotluste öö, äh, positiivse vastuse kriteeriumist, praegusel hetkel Žürii Süüria, Eritrea, Iraak ning Kesk-Aafrika Vabariik on siis äh, tingimustele vastavad päritoluriigid ja ka äh, ilma kodakondsusteta isikud, äh, kuid kes on viibinud nendes riikides ja taustaks võib öelda kolm, kolmkümmend neli tuhat üheksasada viiskümmend kolm inimest ümberpaigutakse ümber Itaaliast, kuuskümmend kolm tuhat kolmsada kaks Kreekast ning viiskümmend neli tuhat on äh, praegusel hetkel äh, mõeldud hilisemaks ümberpaigutamiseks. Äh, Rootsi on samuti palunud osaleda selles projektis. rakendusperiood on üle kahe aasta ja võin kinnitada teile, et äh, inimesed, keda ümber paigutatakse, on äh, inimesed, kellest, kellelt on kõigilt sõrmejäljed võtnud, võetud, nad on kõik registreeritud. milline on siis meie EASO roll? siit näete juba seda üsnagi visuaalselt. meie ülesandeks on teavet jagada, äh, teavet jagada inimestele, kes äh, võivad äh, selle projekti äh, tingimustele vastata, me selgitame teile, neile, mida see ümberpaigutamise projekt tähendab ning räägime neile varjupaiga menetluse üksikasjadest. esimene pilt näitab Lesvosel ühte meie meeskonda, kes just nimelt sellise teavitamistegevusega tegeles. seejärel registreerimine jällegi me aitame liikmesriike registreerimise protsessiga ja me aitame neil varjupaiga taotluse registreerida, seejärel see on nõndanimetatud kokkusobitamise ülesanne. inimesed, kes vastavad ümberpaigutamise tingimustele, sobitatakse siis nende liikmesriikidega, kus mis, mis neile kõige rohkem sobivad ja seejärel siis lahkumine ning kohalejõudmine. praegusel hetkel on meil inimesed tööl erinevates piirkondades, Itaalias äh, inimesed on äh, kriisikeskustes, Lampeduusas näiteks, äh, pakuvad teavet, seejärel Villa Sicania, Agrigento, kus tegeletakse peamiselt registreerimisega, Milanos, Roomas ning Itaalias on samuti meie töötajad, hiljem räägin teile täpsemalt, miks meie inimesed on Milanos ja Roomas. Kreekas on inimesed Lesvosel ning õige pea ka Ateenas kus on piirkondlik äh, keskus. kaardi pealt näete, et kiiri, kriisikeskused, kriisikeskus, mis on praegu juba te tegevuses, on äh, märgitud roosaga, ülejäänud on plaanitavad kriisikeskused, kuid need ei ole oma tegevust veel alustanud. Itaalias Lampedusa kriisikeskus, mida just mainisin, toimib ja seejärel ülejäänud kriisikeskused Trapani, Pozzolo Gusta ja, ja teised, mida siin äh, praegu plaanitakse. EASA on soovinud sada seitsekümmend kuud, sada seitsekümmend nelja eksperti ja meil on praegusel hetkel eraldatud sada seitsekümmend kuus eksperti. meil on umbes kolmkümmend inimest tööl ja kuna kõik kriisikeskused ei ole avatud, siis võime öelda, et praegusel hetkel Äh, meil äh, nendest inimestest piisab. kuna Itaalia ja Kreeka olukorrad on kardinaalselt erinevad, peab meie lähenemine olema paindlik. sellest ma siin juba rääkisin, ekspertide arvust, äh, kes meile on eraldatud, nii et läheme edasi. väljakutsed ja miks meie tegevus on nii aeglane sellepärast, et selle protsessi algus on viibinud. kõik kriisikeskused veel ei tööta, nagu ma ütlesin, mõningad veel tuleb avada. ja selles töös on mitmeid logistilisi väljakutseid, infotehnoloogilised kanalid näiteks kaugetelt saartelt ja nii edasi, kõikide nende asjade paika saamine võtab oma aja, ka kontoriruumide puudumine samuti teatav vastumeelsus ümberpaigutatavate hulgas, kes ka ei soovi selles projektis osaleda ning seetõttu see teavitusprotsess on väga oluline, on oluline inimestele selgitada asja e, faktipõhiselt ning rääkida neile, miks see on e, vettpidav alternatiiv. mida me siis püüame teha selleks, et oma väljakutsetest väljakutsetega toime tulla. me keskendume ka rändevoogudele kriisikeskustest väljaspool, nii et seetõttu on meie töötajad ka Milanos. me püüame leida neid inimesi, kes on näiteks Pozzallost äh, tulnud, Pozzallo ei ole praegusel hetkel kriisikeskus ja need inimesed on jõudnud Põhja-Itaaliasse. püüame määratleda püüame neid inimrühmasid leida ja ka neid projekti kaasata, samuti on meil mobiilsed meeskonnad, mobiilsed ametnikud kõikidel Kreeka saartel, et me saaksime selles piirkonnas kiiresti oma tööd teha. nagu ma ütlesin, meil on mobiilsed meeskonnad, me ei tea iial, kus laevad randuvad nii et me leidsime, et me, on oluline, et meil oleks mobiilsed mees, meeskonnad, kes paiknevad näiteks Roomas ning siis paari tunniga võivad äh, laevade randumiskohta kohale minna. paindlikkus on hädavajalik sellises olukorras. nüüd näete siis ülevaadet arvudest, statistikast seni ümber paigutatud inimeste kohta nagu te näete ja nagu ma selgitasin teile, äh, tegelikult äh, praegu ei ole veel väga palju kogemusi, aga mõningaid edulugusid siiski on. siin on näha ühte perekonda, kellega me tegelesime siis algusest lõpuni, ta registreeriti Lesvos, see perekond registreeriti Lesvosel Kreekas äh, ja kogu protsess registreerimisest äh, kuni uude koju saatmiseni Luksemburgis äh, ning äh, laste kooli jõudmiseni oli kaks nädalat. ma arvan, et see näitab, et see programm võib osutuda edukaks, kui kõik asjaosalised teevad solidaarsuse vaimi, vaimus hästi koostööd, aitäh! suur aitäh ja läheme nüüd nende saadikute juurde, kes on sõna soovinud ja alustame variraportööridest ja härra Lenares kõigepealt. aitäh, esimees, aitäh ka härra Köökhopile selle sissejuhatuse eest ning aitäh ka komisjonile ja Aasole ja nõukogule omapoolsete selgituste eest Äh, kuigi meil toimub praegu esimene mõttevahetus sellel teemal, oleme me selle teemaga siin kojas juba üsna palju tegelenud. Äh, meil on olemas nõukogu kaks otsust, mis puudutavad neljakümmend tuhat ja sada kahtekümmend tuhat pagulast, kes tuli ümber asustada Itaaliast ja Kreekast, nii et, et me ei alusta tühjalt kohalt. aga ma tean, et paljud kolleegid, sealhulgas ka mina, oleme pisunud pettunud nendes otsustes ja selles, et parlamenti ametlikult kaasotsustamismenetluse läbi ei kaasatud ning ähm, me tahtsime vägagi anda oma nõu nendes küsimuses, igasugused alalised ümberasutusmehhanismid peaksid kaasama parlamenti kui kaasseadusandjad. me oleme selles küsimuses kaasseadusandjad ja see annab meile suurepärase võimaluse aidata kujundada siis seda uut asüülipoliitika vahendit, aga see paneb meile ka suure kohustuse, kohustuse Äh, selle ettepanekuga tegeleda kiiresti, ühtsalt ja tõhusalt ning äh, jään ootama arutelusid kolleegidega, ma olen täielikult äh, nõus Timothy Kirkhopiga, kui ta ütles, et see ei ole siin mingi imeravim, imeravimit ei ole, ümberasustamine võib toimida ainult siis, kui meil on terviklik lähenemine rändeküsimusele ja kõik selle tervikliku lähenemise aspektid on paigas Äh, see puudutab ka tagasisaatmise poliitikat, välispiiride turvalisust, äh, kriisikeskusi ja see ettekanne, mida ma täna kuulsin, ei ole minu optimismi selles vallas eriti suurendanud. mis puudutab ettepanekut ennast, siis ma arvan, et see toimib ainult siis, kui meil on väga selgelt määratlenud tingimused, kriteeriumid ja etaloonid antud hetkel selles ettepanekus need konkreetsed etaloonid puuduvad. Äh, siin ettepanekus küll öeldakse, et mida hakatakse arvutama, aga mida lihtsalt peetakse pagulaste voogudeks ja nõnda edasi. ma kardan, et kui me sellisel viisil jätkame, Äh, siis võtame vastu samasuguse, äh, samase dokumendi nagu ajutise kaitse dokument, jah, algul oleme me väga õnnelikud, et me midagi vastu võtsime, aga lõpuks äh, seda dokumenti keegi kasutama ei hakka, nii et, et sellise olukorra kordumist peaks ära hoidma. mul on kaks küsimust komisjonile me tegeleme selle õigusloomealase ettepanekuga, aga komisjon on juba teatanud, et nad kavatsevad väga põhjalikult hinnata ja läbi vaadata Dublini süsteemi Äh, kuidas siis selle dokumendi, selle ettepaneku vastuvõtmine äh, on kooskõlas äh, Dublini õigusaktide läbivaatamisega. ja teiseks, kui me võtame kasutusele alalise kriisimehhanismi, siis see ei takista nõukogul ju veel erakorralisi mehhanisme kasutusele võtmast. niisiis miks nõukogu eelistab seda alalist mehhanismi nende olemasoleva kriisimehhanismi asemel, aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel Mirjam Tali, palun. aitäh, esimees, ma kõnelen malta keeles, oma emakeeles. suur aitäh härra Kõõkhopile oma sissejuhatava sõnavõtu ja märkuste eest me tõesti nüüd näeme, kuidas me peaksime edasi liikuma. meie sotsiaaldemokraatide fraktsioonis leida, leiame, et see õigusloomealane ettepanek on väga oluline. kogu Euroopa asüüli- ja rändepoliitika on meie jaoks väga oluline. tänastes ettekannetes me nägime, et meil on vaja konkreet-, konkreetseid meetmeid ja meil on vaja, et ettepanekud ka ellu rakendatakse Äh, ei piisa sellest, kui me ümberasustamise äh, ka nõus oleme, aga sõnadest tegudeni ei jõua. Äh, me oleme näinud, et sada viiskümmend tuhat inimest on küll ümber asustatud, aga sellest ei piisa. Euroopasse tulevate inimeste hulk kasvab ning me ei saa seda probleemi maha vaikida ning äh, jätta need riigid, äh, keda sisserändajate vool eriti tabab, üksi. Äh, toetan seda, mida ütles härra Skembri EASO-st. ka tema kõneles sellest probleemist. Te saate aru, kuivõrd oluline on liikmesriikide roll ja Äh, nüüd äh, mõningad äh, asjad, mis minu arvates on olulised. kõigepealt tegemist on probleemiga, mis üleöö ei kao, pagulaste arv kasvab ning seetõttu on oluline üles näidata solidaarsust ka tegelikult ja mitte ainult sõnades. mina leian, et see konkreetne teema on võimalus ähm, solidaarsuspõhimõtet ka praktikasse rakendada ning ähm, meil oleks vaja konkreetset eh, seadust, mis saaks jõutuda auto, automaatselt, me ei tohiks küll eh, Dublini määruse tähtsust alahinnata, aga ähm, äh, alati see määrus Euroopas ei toimi, kui vaadata neid probleeme, mis täna meie ees seisavad, siis on ilmselge, et asju tuleb muuta, me usume, et me peaksime minema kaugemale komisjoni esindatud ettepanekust, see ettepanek on liiga ähmane, me peaksime olema konkreetsemad, näiteks kriisi definitsioon on väga ähmane ja samuti kõik need elemendid, millega tuleb arvestada. mina äh, loodan, et meil seisab ees viljakas koostöö raportööri ja variraportööridega ja me loodan, et meil õnnestub tõesti saavutada dokument, mis võimaldab olukorda parandada ja nüüd Alde variraportöör Cecilia Wikström, palun aitäh, esimees. Äh, suur aitäh kõigile. Äh, need pildid ja arvud olid tõesti muljetavaldavad. ümberasustamise äh, edulugu, kolmkümmend üks inimest asustati Kreekast ümber, mina olin Kreekas siis, kui need inimesed ümber asustati ja see oli tõesti edulugu. aga kolmkümmend üks inimest pole just kuigi palju. järgmisel päeval äh, Äh, levis aga äh, uudis äh, nendelt ümberasustatult teistele inimestele, kes paatidega Kreeka saartele tulid ja Kreeka mandrile, et neil on Luksemburgis väga tore, et neil läheb seal väga hästi ja siis tahtsid kõik korraga Luksemburgi minna. aga me peame Äh, arvestame ka sellega, et Eesti välisminister, kellega ma äh, kohtusin USA-s äh, ÜRO Peaassamblee ajal, ütles, et nad üritasid leida inimesi, keda Eestisse tuua, aga kahjuks väärinfot oli juba pikka aega levitatud, enne kui õige info kohale jõudis Äh, kui Välisministeeriumi õige info kohale tõus, nii et, et inimesed on tõesti kaitsetud, nad on põgenenud sõja ja tagakiusamise eest, nad on nii hirmul, nad ei taha samasse olukorda tagasi sattuda ja seetõttu nad isegi ei taha minna lennukisse ja lasta ennast ümber asustada, mida oleks võimalik siis teha? ma ei tea, kas on psühholoogide, psühholoogide meeskondi, inimesi, kellel on oskusi selliste haavatavate kaitsetute inimestega ümber ja kui need inimesed kohtuksid pagulastega, sellepärast et väga oluline on korrigeerida seda väärinfot, mida inimesed saavad ja sisendada neisse usaldust iseäranis, kui tegu on selliste kaitsetute inimestega, sest äh, me peame ümber asutama sada kuuskümmend tuhat inimest ühtekokku ja kui me sellises tempos jätkame, siis läheb umbes seitsekümmend viis aastat. Äh, kui just midagi ei juhtu, midagi äh, äh, murrangulist ja mina tahaksin teada, millised on need meetmed, mis teil on plaanis nende inimeste ümberpaigutamiseks ja mitte ainult ühe, viieteistkümne või kolmekümne inimese ümberpaigutamiseks, vaid palju rohkemate ümberpaigutamiseks minu teine küsimus on seotud sellega, et äh, Rootsi on tõesti praegu ülekoormatud mõned nädalad tagasi äh, meil ei olnud enam võimalik riigis osta madratseid. me oleme äh, pannud inimesi igale poole, koolidesse, tehastesse, inimesed magavad põrandal, neil ei ole voodeid, inimesed magavad isegi väljas. ja talv on käes. temperatuur on alla nulli langenud Rootsis juba. külm on ning äh, me ei suuda enam olukorraga toime tulla. milline on praegune äh, olukord äh, Rootsis asuvate inimeste ümberasustamisega teistesse Euroopa riikidesse? ja kolleegidele, kes asjaga kursis ei ole, tahaksin öelda, et meile on tulnud, meile tuleb iga nädal kümneid tuhandeid inimesi, nüüd on juurdevool, inimeste juurdevool natuke vähenenud nende meetmete tõttu, mida valitsus on rakendanud, aga olukord on tõesti talumatu Äh, ja ümberasustamisest räägiti juba kuu aega tagasi, mis siis juhtunud on? aitäh! roheliste nimel Ska Keller nüüd. aitäh! ka mina toetan seda, mida kolleegid ütlesid, on hea, et meil on selline ettepanek, kui meil oli see erakorraline ümberasustamismehhanism, siis me tahtsime alati seda alalist ümberasustamismehhanismi äh, ja äh, loomulikult see ei tähenda, et me ei peaks Dublini süsteemi reformima. küsimus on aga selles, et kuidas need kaks asja omavahel siduda, nagu äh, te ütlesite, see ettepanek tegelikult ju muudab Dublini määrust. minu arvates on väga hea, et meil on siis selline ettepanek, meie kui rohelised toetame seda ning äh, samuti on väga hea, et et kui on selline erakorraline olukord, siis äh, Eh, jah, eh, komisjon võib meile esitada mingeid suuniseid, aga mul on väga hea meel, et me ei eh, tee nii, nagu me tegime ajutise kaitse direktiiviga, jätsime kõik asjad liikmesriikide otsustada, nüüd komisjonil on võimalus siis erakorralise olukorra üle otsustada, et kuna see erakorraline olukord siis on mõned asjad, minu arvates vajavad muutmist näiteks, näiteks seitsmekümne viie protsendi künnis on üsna meelevaldne ja minu arvates võiks see olla seitsekümmend protsenti, eh, õppides sellest, eh, eh, mis varasemal ajal on toimunud, näiteks Afga-, afgaanid on väga oluline pagulaste rühm, neid on peaaegu seitsekümmend viis protsenti, aga neid jäetakse praegu kõrvale ja see äh, viib selleni, et äh, väga palju on Afgaani pagulasi, keda pole võimalik ümber asustada, nii et me peame vaatama ka asjade praktilist kohaldamist, me ütleme, et peame ütlema, et on suur pagulaste grupp, kes tihtipeale saavad pagulase staatuse ja nemad peaksid olema ka selle mehhanismiga kaetud. me peaksime õppima ka äh, erakorralisest ümberasustamisest Ehm, me ei saa nõuda, et pagulased kõigepealt taotlevad varjupaika selles riigis, kus nad on, sellepärast et see toob kaasa liigse halduskoormuse. Ehm, eh, praegu inimesed peavad kõigepealt taotlema asüüli Kreekas või Ita-, Itaalias, enne kui neid ümber saa-, asustatakse ja asüülimenetlus tuleb juba niikuinii läbida seal riigis, kuhu nad on ümber asustatud, et oleks mõistlik, kui nad ei peaks kohe taotlema asüüli Kreekas ja Itaalias, sest niimoodi liiguksid asjad kiiremini ja küsimus on ka usalduses, kui inimene ei taha Itaalias või Kreekas asüüli taotleda, sellepärast et teatakse, et seal ei suudeta niikuinii pagulasse, võib-olla ei tahetagi asüülitaotlust seal esitada, sest et Äh, inimene teab juba, et niikuinii ta viiakse mõnda teise riiki, et miks siis üleüldse Itaalias või Kreekas asüüli taotleda ja minu arvates on väga oluline ka, et EASO-l oleks piisavalt inimesi äh, kriisikeskustes ja mujal äh, selleks, et nad suudaksid probleemidega toime tulla ja et neil oleks ka rohkem aega jah, need kriisikeskused ähm, on asju kiirendanud, Frontex üritab ka registreerimist kiirendada, aga on vaja ka aeda pagulastega rääkida, selgitada neile, mis asi ümberasustamine on, millised, milliseid toetusi äh, riigid pakuvad. näiteks paljud ei tea, kui kena koht on Luksemburg. nii et, et äh, kogu see töö on vaja ära teha ja selleks on aega vaja siis ma olen nõus sellega, et meil peaks äh, Äh, olema võimalus takistada inimesi äh, ühest, äh, ühest riigist hiljem jällegi kuhugi mujale liikuma. Ähm, ja, ja samuti pagulaste soovidega tuleb arvestada. Ähm, minu arvates on see äärmiselt oluline ära hoidmaks seda, et inimesed pärast jällegi kuhugi mujale kolivad. kui me arvestame võimalikult seda, kui palju on, kus on inimestel peresidemed, mis keeli nad oskavad ja nõnda edasi Äh, siis on äh, palju äh, kindlam, et inimesed on nõus minema sinna, kuhu neid tahetakse panna, nad jäävad sinna ja nad ei koli sealt hiljem kuhugi mujale. see vähendab halduskoormust, tekitab vähem tüli ning vähem rikutakse ka pagulaste õigusi, sellepärast et me siin räägime sellest, et pagulased peavad ennast kogu aeg registreerima ja nõnda edasi ja see tekitab äh, Äh, tõelisi probleeme juba kehtivate asüülidirektiividega, sest et nende direktiividega me, direktiiviga me tagame pagulastele teatud õigused nii et, et äh, minu arvates oleks äh, oluline tak-, üritada ära hoida seda, et inimesed hiljem jällegi kuhugi mujale tahavad minna. Eh, kui näiteks küsida pagulaselt, kes just Lesbosele on jõudnud, me ütleme talle, et meil on suurepärane plaan sind kuhugi ümber asustada, aga selleks läheb eh, kaks kuud, nii et sa pead siin võib-olla eh, kaks kuud ootama ja kulutama ära kogu raha, mis sul on selleks, et endal hinge sees hoida, siis paljud inimesed ütlevad, et võib-olla ma ei tahagi siia jääda, nii et, et me peame seda ooteaega lühendama ja hoolitsema selle eest, et inimesed saaksid siiski kiirelt otsuse. ja mul on komisjonile veel üks küsimus Eh, ma ei, ma ei ole päris kindel selles kõiges, liikmesriigid ehm, eh, maksavad raha selle eest, et neid vabastatakse teatud eh, sellest kohustusest aasta jooksul. kas, kas te teate, te räägite siin jah protsenti SKT-st, aga kas te tõesti tahate sundida liikmesriike tegema seda, mida nad peaks tegema? aitäh, ma tõesti ei taha, et kolleegid lühidalt räägiksid, aga meil on väga pikk kõnelejate nimekiri ja ma saan aru, et teema on väga olu-, teema on väga oluline, aga pöörake natuke siiski ka kellale tähelepanu. Laura Ferrara EFTD nimel järgmisena. aitäh, esimees. mina tahaksin kõigepealt äh, tulla selle juurde, äh, mida üks meie külalistest ütles päris alguses, ta rääkis sellest, kuivõrd oluline on solidaarsus. kui me vaatame arve, siis jääb mulje, et solidaarsust eriti ei ole, sest ainult neliteist liikmesriiki on öelnud, et nad on valmis äh, võtma äh, vastu pagulasi. Itaalias meil on sada kakskümmend üheksa tuhat pagulast, Kreekas äh, veelgi rohkem kuuskümmend kuus tuhat kolmsada ja nagu äh, Juncker ütles, äh, läheb väga palju aega, enne kui meil õnnestub kõik need pagulased ümber asustada ja tegemist on ju erakorra, erakorralise olukorraga. ma ei tea täpselt, mis juhtub, kui see asi muutub kohustuslikuks meie e, kogemus e, Kosakis, e, härra Šemri oli seal ka kohal, tegemist oli Kosaki iga-aastase kohtumisega ning seal olid liikmesriikide parlamendisaadikud kohal ja rääkisid sellest, kuidas rändevooge hallata ning põhimõtteliselt teatud liikmesriigid ütlesid selgelt välja, et nemad ei taha Äh, sisserändajaid. Nemad ei taha luua seda masinavärki, millega hakatakse lihtsalt automaatselt äh, pagulasi ümber jagama, nad rõhusid suveräänsusele ja lähimuspõhimõttele ja sellele, et Euroopa Liit ei saa üksikutele riikidele peale suruda äh, pagulaste ümberpaigutamist. räägiti artiklist kaheksa 8 kui mina ma ei tea, kas see oli ka väga hea lähenemine. ma olen nõus Ska Kelleriga, kui ta räägib ähm, sellest ähm, seitsmekümne viiest protsendist, võib-olla peaks seda äh, arvu vähendama vähemalt, äh, seda protsenti vähendama seitsmekümnele. kui ta rääkis afgaanidest äh, ja sellest, et need prognoosid võib-olla pole õiged ja see, ka sellest, et inimesed võivad pärast veel Euroopa Liidus edasi liikuda, aitäh ja aitäh, et te tegite ka lühidalt. ja nüüd härra Debre, Gerard, palun. aitäh, esimees. ma teen väga kiiresti mina olen Euroopa föderalist ja solidaarsus Euroopa liikmesriikide vahel, seistes silmitsi suurte probleemidega, on minu jaoks äärmiselt oluline. aga mul on probleem selle ettepaneku ajakavaga ja tahaksin küsida, et kas on mõistlik rääkida alalisest mehhanismist, kui meil on need naeruväärsed tulemused, mida me oleme saavutanud selle saja kuuekümne tuhande pagulase ümberajasustamise küsimuses. me ju rääkisime, et see on üks Euroopa solidaarsuse proovikividest, arvestades Äh, äh, seda, milline on avalik arvamus kahekümne kaheksas liikmesriigis. me peame ka arvestama muude poliitiliste asjadega. Äh, võib-olla meil on mõnedel ajahetkedel tulemusi saavutada kergem kui teistel ajahetkedel. nii et, et see ajakava on minu arvates äärmiselt oluline ja teiseks ähm, ähm, mis puudutab ähm, avalikku arvamust, me nägime näiteks Prantsusmaa valimiste tulemusi meil on vaja äh, rändepoliitikale globaalset nägenemist ja me ei saa keskenduda ainult sellele ümberjagamise mehhanismile, meil on vaja ka välispiiride kontrolli, meil on vaja tegeleda tagasisaatmine, äh, kodanikud lihtsalt ei lepi, kui me keskendume selle poliitika ühele aspektile. ja nüüd veel mõned küsimused, mind häirivad kaks asja nende rakendatavate meetmete osas siin kõneldakse näiteks eranditest äh, Dublini määrusele, sellega ma ei ole nõus ja siin on ka äh, kaks piiri see, see seitsekümmend viis protsenti äh, ja nelikümmend protsenti, nii et, et ainult nelikümmend protsenti inimestest saavad kasutada seda ümberasustamismehhanismi millised on siin need kriteeriumid, mida täpselt rakendatakse, kas me teame, Eh, kui palju on üldse neid inimesi, kes sellest ümberasustamise mehhanismist kasu võiksid saada, eh, võrreld-, eh, meil oleks vaja konkreetselt hinnangut selle kohta, kui palju on neid inimesi, keda see asi puudutab ja veel üks asi mind häirib, on see teine erand, need liikmesriigid, kes ei taha osaleda selles ümberasumismeha-, ümberasustamismehhanismis, nad peavad maksma null koma null kaks protsenti trahvi SKT-st kui ähm, inimene ei ole valmis, äh, kui näiteks nende pagulaste vastuvõtmine on ähm, odavam kui see trahv, äh, mida, mida siis teha, Äh, ma tahaks teada, millised on need konkreetsed riigid, ma tean, et teatud Kesk-Euroopa riigid, äh, kui me paneme selle trahvi mingiks null koma null kaheks protsendiks SKT-st äh, ja, ja siis ja kui inimesed nüüd vaatavad, palju läheks maksma pagulaste vastuvõtmine, siis ma arvan, et riigid teevad arvestused, mis on neil vaja. ma arvan, et see tähendab ju ka seda, et teised riigid peavad võtma vastu rohkem pagulasi kui need riigid, kes keelduvad üleüldse pagulasi võtma. nii et, et ma ei saa aru eh, sellisest erandite mehhanismist, ma arvan, et see erandite mehhanism loob Euroopa eh, Liidu sees tohutuid erinevusi ja see tekitab teatud eh, probleeme nende riikide vahel, kes tahavad olla solidaarsed ja nende vahel, kes ei taha olla solidaarsed jah, lõppkokkuvõttes peab ju süsteem toimima, need inimesed peavad ju tegelikkuses kuida-, kuhugi ümber asutada. härra Halla Aho järgmisena uh,. Thank you, Chairman. aitäh, esimees, ümberasustamise mehhanism äh, puudutab ainult äh, äh, nende riikide kodanikke, kelle taotluste tunnustamise määr on üle seitsmekümne viie protsendi aga erinevate riikide kodanikel erinevates riikides on see taotluste rahuldamise määr üsnagi erinev. niisiis sama puudutab ka neid inimesi, kes saavad rahvusvahelise kaitse mingil määral sõltub siis see, kas inimene taotlus rahuldatakse või ei, sellest, kuhu riiki ta saadetakse. mina tahaksin teada, millisel alusel neid otsuseid langetatakse ja kes seda teeb. veel üks küsimus. asüülitaotlejate vaatevinklist on mõned liikmesriigid lihtsalt ligitõmbavamad kui teised ja seda paljudel põhjustel. liikmesriikide vaatevinklist äh, mõned asüülitaotlejad on samuti vastuvõetavamad kui teised, see on ka fakt kuidas sellised eelistused otsuste langetamist mõjutavad ja kas mõjutavad? kas on realistlik arvata, et meil võimestab, võimaldav, on õnne, on võimalik ümberasustatud inimeste edasist äh, ümberpaiknemist ära hoida? Äh, proua Keller ütles, et asüülitaotlejate eelistustega tuleb arvestada nii palju kui võimalik. see iseenesest on loogiline, aga teisalt just nimelt need isiklikud eelistused ongi toonud kaasa praeguse olukorra, kus äh, mõned liikmesriigid saavad peaaegu kõik asüülitaotlused ja mõnedes riikides ei ole neid üldse, aitäh. proua Jootova järgmisena. aitäh, ma kõnelen bulgaaria keeles. kõik kõik äh, olulisemad asjad on juba ära öeldud, peatuksin siiski veel paaril olulisel asjal. Äh, pärast suvevaheaega äh, kiitsime me heaks ajutise ümberasustamise mehhanismi, sellele heakskiitu saada oli üsna rat-, raske ja seda mehhanismi tegelikult ellu ei rakendata me ei saa olla äh, rahul sellega, kui palju äh, inimesi praeguseks on ümber asustatud. minu küsimus on, äh, kuidas need aju, see ajutine mehhanism ja alaline mehhanism omavahel koos toimima hakkavad? see ajutine mehhanism puudutas ju sada kuutkümmend tuhandet inimest ja ma arvan, et ka suvest saadik on olukord üsna palju muutunud me oleme rääkinud sellest, et väga paljud inimesed on Kreekas ja Itaalias, aga pärast suvevaheaega on neid sinna veelgi rohkem tulnud, et mida me teeme selle kasvava sisserändajate hulgaga ja väga palju sisserändajaid on ka Lääne-Balkanil, mida me nende inimestega teeme? me oleme hakanud tarasid ehitama ja see on muutnud väga raskeks Kreeka olukorra ja alalise mehhanismi puhul võib-olla peaks mõtlema ka kriisi loomise keskustele inimeste päritoluriikides. näib, et me Euroopas ainu-, üksinda selle probleemiga toime ei tule ja tahaksin teada, kuidas plaanitakse Dublini määrust muuta ja kuidas need muutused on Äh, seotud selle alalise ümberasustamismehhanismiga. aitäh. Äh, kolleegid, äh, ütleb proua Stevens, enne kui ma alustan, tahaksin öelda, et ma olen nõus sellega, mida raportöör härra Kökop ütles. me peame pilootprojektist õppima loomulikult peame me seda tegema, aga samas eh, on mul ka mõned küsimused, eh, mis eh, on ajendatud EASO esindaja ettekandest nõukogu resolutsioonis ähm, öeldakse, et kui inimesed ei ole ennast registreerinud, siis asüülitaotlejad jäävad ümberasustamismehhanismist kõrvale. Äh, asüülialaste õigusaktide Äh, osas ei ole, ei ole ka midagi öeldud, et kas inimene on sisenenud äh, kriisikeskuse kaudu või ei. seal on kirja, inimeste dokumentides on kirjas ainult äh, saabumise kuupäev, mitte saabumise paik ja samas teised õigusaktid ütlevad väga selgelt, et kui inimene pole registreeritud, siis ei ole tal ka mitte mingisuguseid õigusi nii et, et me siiski leiame, et me peaksime kinni pidama nendest sätetest, mis meil praegu kehtivad Ah, nüüd, mis puudutab EASO ettekannet, siis ma kuulasin seda tähelepanelikult ja mm, mulle jäi silma kaks asja. ma saan aru, et mitte kõik kriisikeskused ei tegutse veel ja see on ka täiesti mõistetav, sellepärast et tegemist on suure logistilise väljakutsega, aga Te ütlesite, et ümberasustamine äh, seega toimub väljaspool neid kriisikeskusi ja ma olen nüüd natuke segaduses, et mida see siis tegelikult tähendab. kui te ütlete, et äh, nüüd toimub see ümberasustamine läbi kriisikeskuste, siis te ju õõnestate nende äh, kriisikeskuste olemasolu mõtet nii et, et ma tahan tõesti aru saada, kas äh, te tahate öelda, et inimesed ei peagi enam minema sinna kriisikeskustesse, sest me logistiliselt ei tule sellega toime. Äh, väga oluline on, et me tõesti saaksime aru, mis on nende kriisi registreerimise üle, keskuste ülesanne, sest kui inimesed saavad neist lihtsalt mööda minna, siis me lihtsalt kaotame olukorrast pildi ning ümberasustamise protsess äh, ei ole enam ellurakendatav ja lõpetuseks äh, tahaksin vastata kolleeg Kellerile. ma olen teiega nõus kui äh, me elaksime ideaalses maailmas, äh, äh, siis oleks see võimalik, aga kahjuks me sellises maailmas ei ela, kui me teie loogikat järgiksime, jah, me tahaksime inimestele anda valikuvõimalust, aga see tähendab seda, et need riigid, mis praegu pagulastega on juba üle koormatud, Eh, nii Lääne kui Põhja-Euroopas eh, saaksid veel rohkem pagulasi. ma ei ole päris kindel, kas see on see, mida me soovime, nii et, et võib-olla peaks Eesti otsima paremat tasakaalu, et kõik riigid oleks ühes paadis. nii et, et eh, põhi, lõuna, ida ja lääs jagaks seda koormat võrdselt ning ma tõesti arvan, et me peaksime olema pragmaatilisemad ja praktilisemad, aitäh! aitäh, Birgit Sippel järgmisena ja ma vabandan nende kolleegide ees, kes nüüd sõna palusid, aga ma ütlesin juba alguses, et nimekiri on juba suletud, sellepärast et me oleme juba lootusetult ajakavast maha jäänud. Birgit Sippel. aitäh, härra esimees ma toetan väga seda alalist ümberpaigutamissüsteemi, olen nõus sellega, mida Timothy Kirkhope ütles, et ühest meetmest te ei saa teha imeravimit ning meil tuleb vaadata kogu pilti, ehk meil on vaja terviklikku lähenemist. minu probleemiks on aga praegu see, et ma ei näe ja võib-olla nõukogu vastus ongi põhjus sellele, ma lihtsalt ei näe, et liikmesriigid oleksid äh, huvitatud kõikides äh, küsimustes laiapõhjalisest lähenemisest. meil on sada nelikümmend pagulast ümber paigutatud ja ma mäletan väga hästi, et pärast äh, suvist nõukogu kohtumist äh, nõukogu teatis, et äh, novembriks on sada nelikümmend tuhat inimest ümber jagatud, nüüd on meil aga sada nelikümmend. suurepärane. nii et kuidas me saame eeldada, et järgmise ümberpaigutamissüsteemi puhul oleme me edukamad. mind häirib ka see, et Timothy räägib nii-öelda tõmbeteguritest, mida võiks tugevdada. millest me siin räägime, kas sõda Süürias on tõmbenumber, kas pagulased Eritreast tulevad Saksamaale ainult sellepärast, et nad saavad hullult raha? mina leian, et tõmbeteguriteks on äh, pigem äh, pagulaste põgenemispõhjused ja ma ei näe mitte mingeid ettepanekuid selle kohta. me ei olnud huvitatud sõjast äh, Süürias kuni selle päevani, mil üha rohkem pagulasi jõudis meie piirideni. me ei olnud huvitatud sellest, et laagrid Liibanonis ja Jordaanias olid ülerahvastatud kuni hetkeni, mil pagulased jõudsid Euroopasse me ei andnud isegi ÜRO pagulasametile raha selleks, et neid inimesi toita ja nüüd me räägime siin mingitest tõmbeteguritest, ähm, see on täiesti naeruväärne ja naeruväärne on siin isegi vägagi pehmelt öeldud. õudusunenägudes ma näen, et liikmesriigid lepivad kokku ümberpaigutamise osas äh, päeval, mil ükski pagulane enam Euroopasse ei jõua, sest äh, piirid on kinni, tarasid ehitame ka ja me üritame pagulasi hoida Türgis ja Aafrika riikides ja me ei anna ka piisavalt raha selleks, et võidelda probleemide põhjuste äh, vastu Aafrika riikides. nii et see, mida me siin kuuleme, on täiesti naeruväärne ja ma tahan nüüd tõesti liikmesriikidelt selget sõnumit, et nad mitte ei ole valmis tarasid ehitama ja raha teistele riikidele andma, vaid et nemad hakkavad vastutust kandma ma saan näha selget sõnumit, et nad on valmis vastutust kandma, pagulasi vastu võtma, inimesi, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest ja siis ma loodan, et me saame ka uue meetmega edusamme teha And.... aitäh, Birgit ja viimasena. Thank you, chair. I will. Kirkas, aitäh. ma räägin kreeka keelt, ütleb kõneleja. aitäh härra esimees, mul on kaks küsimust komisjoni esindajale. esiteks nelikümmend protsenti, mis on äh, viimase kuue kuu varjupaigataotluste maksimummäär on selge, et on sellised tipphooajad, millal varjupaigataotluste arv suureneb väga palju ja siis see jälle väheneb. nii et äh, me näeme, et äh, teatud piirkondades on pagulaste kontsentratsioon väga suur ja nad ootavad ümberpaigutamist. komisjoni pressiavalduses räägitakse looduskatastroofidest, aga ma ei saa aru, miks üleujutus teatud piirkonnas äh, peaks tähendama seda, et see riik ei saa pagulasi vastu võtta, siis Varjupaigaameti raport, te rääkisite saja viiekümnest äh, perekonnast, aga samal Itaaliasse jõudis äh, viisteist tuhat inimest äh, eelmisel kuul. ja Ateenas meil ei ole inimesi, kes ootaksid ümberpaigutamist ähm, mingite meetmete või kaudu, meie teeme seda, mida teie teete, te peaksite usaldust looma pagulaste hulgas, et nad jääksid sinna, kus nad on, selle asemel, et nad eh, üritavad eh, saada osaks sellest ümberjagamismehhanismist. kas te tõesti arvate, et liikmesriigid saavad selle ülesandega hakkama? ja kui meil on tõesti inimesed kiirregistreerimiskeskustes, siis nemad tegelikult on ainsad, kes korralikult ümber paigutatakse. kui te sellesse ei usu, siis tundub, et te tegelikult ei usalda ei Kreekat ega ka Euroopa Liitu, sest inimesed jõuavad meie riiki ilma, et neid oleks kontrollitud. aitäh, härra Kirkos. ja ühe lausega. kindel, Anna, et ühe lausega hakkama saad? jah difficulties of the ma saan aru, et varjupaigaametil ei ole piisavalt vahendeid ja inimesi, aga arvestades näiteks Portugali eh, minu koduriigi, mis on öelnud, et ta on valmis pagulasi vastu võtma, aga samas need pagulased ei tule sinna uh, uh, aitäh, Anna, enne kui ma annan komisjonile sõna ja ka härra Köökhõpile, ma tahaksin ka tõstatada ühe küsimuse, see on nüüd kolm korda juhtunud. lihtsalt kiire märkus, sest kolmandat korda täna on meil olnud väga palju kõnelejaid, ma kogu aeg vaat-, ma küsin ka teistelt komisjonidelt, et kuidas seda teha. meie arutada on tõesti kõige tähtsamad küsimused, vaadake äh, mida me praegu arutame. Teie panus on suurepärane, inimesed küsivad väga mõistlikke küsimusi. Äh, äh, töökoormus on nii suur ja see halvab meid, nii et äh, tõesti olgem distsiplineeritud, kõik olid väga kannatlikud, nii palju kõnelejaid ei ole ma veel oma parlamendis oleku ajal näinud ja ma ütlen seda, sest ma nägin, et mingil hetkel tuleb meil lihtsalt äh, päevakorrapunkte välja jätta, sest aega ei ole. üritan praegu kõike päevakorras hoida, aga siiski võib juhtuda, et äh, teatud äh, inimesed saavad vähem kõneaega, nii et ma räägin sekretäriaadiga, et kas me peaksime päevakorda muutma, punkte vähendama, aga samal ajal meil on nii palju tööd, nii et ma teen väikese eelhoiatuse, et me tõesti peame seda küsimust äh, Äh, arutama. tõesti väga stressi äh, tekitav on ka kogu selle haldamine siit. nii et nüüd annan sõna komisjonile ja tõesti, kui võimalik, äkki saaksite vastata spetsiifilistele küsimustele, mida esitati komisjonile. Yes, thank you very much, Mr Chairman and also aitäh, härra esimees ja suur tänu selle elava arutelu eest, milles oli väga palju erinevaid küsimusi, millega me tegeleme ka edaspidi esiteks üritan nüüd siin neid erinevaid küsimusi öö, ähm, kokku panna. ümberjagamismehhanismi liiga aeglane käikuminek, tahan täiesti selgelt öelda, et see ümberpaigutamissüsteem ei ole vabatahtlik. see erineb Malta Remase süsteemist, mis seal ei toiminud. see on väga tähtis. see me peame kuidagi pagulaste vastupanu ületama ja selle ümberpaigutamise süsteemi eduks e-, on väga tähtis see, et me tõesti järjekindlalt rakendame seda otsust ja see tähendab seda, et sõrmejälgi võetakse. nüüd proua Stevensi küsimus, iga ähm, migrant peab kiirregistreerimiskeskusest läbi minema, sellest ei ole võimalik äh, eemale hoida. proua Keller ütles ka äh, seda, et äh, kohustuslik on registreerimine. ja juba praegusel hetkel hädaabimeetme kaudu on võimalik äh, inimesi kohe edasi saata. nüüd see, et äh, ei olda valmis osalema. kui on pagulaste kohta saadud informatsiooni, siis on kohe neid võimalik ümber paigutada jah, siin on olnud küll olukordi, kus öeldakse, et üks eritrealane ei taha olla esimene eritrealane Eestis, et nad tahavad minna nendesse riikidesse, kus nende kogukond on juba ees. me loodame, et me saame ümberpaigutamise kaudu erinevad kogukonnad erinevatesse riikidesse luua ja sellega ka inimeste tahe ja valmidus nendesse riikidesse minna suureneb. nüüd proua Wikström äh, mainis Luksemburgi, ka seal oli kõhjestus, kõhklusi just sellepärast, et informatsiooni ei olnud härra Lenaers ja härra Depree küsisid kriteeriumite kohta, et need ei ole piisavalt spetsiifilised ja need peaksid olema üksikasjalikumad. meie arvame, et teatud diskretsiooni tuleb siiski kasutada ja nõukogus aruteludes ja ka tegelikult siin on väga raske kokku leppida konkreetsete kriteeriumite osas, mis lubaks meil siis nii-öelda kõikides olukordades ühte ja sama mudelit kasutada. kriisiolukord erinevates liikmesriikides võib olla väga erinev ja just sellepärast meie oma arvamustes ei peaks tõesti kriteeriumite kataloogi välja töötama selleks, et meil oleks nii-öelda üks lahendus kõikidele olukordadele, see oleks liiga raske. ma mainisin juba kriteeriume, mis on pandud ettepanekutes äh, me arvestasime seal riikide elanike ja ka suurusega, aga selle, seda tuleb veel ka kolmepoolsetel läbirääkimistel arutada. proua Wikström küsis ümberpaigutamise kohta Rootsis, võin teile kinnitada, et volinik Mavropopoulos oli eelmisel nädalal Stockholmis ja rääkis Rootsi valitsusega sellest küsimusest ja me praegu töötame välja ettepanekut, mis peaks järgmisel nädalal valmis saama ma ei tea, millal komisjon selle vastu võtab, aga me töötame välja seda ettepanekut, et teha edusamme ka mm, kohe varsti selles küsimuses. proua Kelleri märkused ja küsimused kas seitsekümmend viis või seitsekümmend protsenti oleks äh, õige äh, vastuvõtumäär, me võime sellest veel väga pikalt ja laialt rääkida, aga ma tahtsin teile lihtsalt öelda, et otsuses on ette nähtud, et vastuvõtumäärad on paika pandud vastud viimastele Eurostati andmetele, neid uuendatakse iga kolme kuu tagant, nii et iga kolme kuu tagant saame me andmeid uue olukorra kohta ja siis saavad liikmesriigid oma ettepanekud teha. ma ütlesin, et alguses me lähtusime seitsmekümne viiest protsentidest, sellepärast et siis on ka tõesti suur tõenäosus, et äh, pagulane, kes varjupaika palub, tõesti ka seda varjupaika saab. teisena ränne, ma, mul on jäänud äh, mulje, et see on väga tähtis küsimus, millega me tegeleme, komisjon on valmis äh, seda küsimust ka edaspidi arutama. profiilid on juba praegusel hetkel olemas, ettepanek näeb selgelt ette äh, selle, et profiile võivad liikmesriigid välja pakkuda, aga on ainult üks põhjus kedagi tagasi lükata ja selleks on julgeoleku põhjused. ja nagu üks liikmetest juba mainis, julgeolek on tõesti väga tähtis. proua Keller ja raha küsimus. meil ei ole siiamaani kogemusi selle kohta, kui kaugele ja kas liikmesriigid üldse, millises vormis on nõus no, äh, kokku leppima, kasutatud on siiamaani seda kindlat summat ja selles menetluses oleme me olnud väga aeglased, nii et sellega tuleb veel tulevikus tegeleda. see, et on ainult neliteist liikmesriiki, mis praegusel hetkel osalevad, võin teile öelda, et äh, hädaolukorra ettepanekud on ette nähtud kaheaastase rakendusajaga ja see läbirääkimistel nõukoguga niimoodi paika pandi, sest mitmed liikmesriigid on sellised, kus peaaegu ei ole pagulasi ja nad on öelnud, et nad peavad et, ette valmistama ennast, neil on vaja välja töötada taristu pagulaste vastuvõtmiseks, nii et sellepärast on kaheaastane üleminekuaeg ette nähtud, see on äh, täiesti äh, selge, miks see olukord praegusel hetkel on, aga tegelikult kõik äh, liikmesriigid ei osalegi just sellepärast, et nad ei ole veel valmis. nüüd see alaline ja ajutine mehhanism, need kaks äh, hädameedet on paika pandud sada kuuskümmend tuhat praegusel hetkel ümberpaigutamise mehhanism peaks olema vastu võetud ja komisjoni edasised äh, ettepanekud põhinevad artiklil seitsekümmend kaheksa lõikel kolm ja härra Depree ja teiste küsimused et, et äh, nelikümmend protsenti peaks olema maksimummäär, äh, kas see on mõistlik või mitte, ma just selgitasin teile, miks me selle määra sisse viisime, sest kui meil ei oleks seda maksimummäära, siis kui me suurest liikmesriigist paigutaksime ümber, siis numbrid läheksid liiga suureks, teised ei oleks nõus ja ümberpaigutamissüsteem ei oleks enam rakendatav ja just sellepärast me viisime selle lävendi sisse, selleks et olla kindel, et igal ajal saame me tõesti öelda, et meil on tegemist mõistliku süsteemiga. loodan, et vastasin kõikidele küsimustele. Te tõesti ükshaaval vastasite kõikidele küsimustele, seda hinnatakse kindlasti. väga suur tänu, et leidsite aega, et vastata ja nüüd eesistujariik Te ei pea lühidalt tegema seekord. Euh, suur tänu, härra esimees. jõudsin pisut hilja kohale, aga pidin olema ühel teisel nõukogu koosolekul, aga kuulsin siiski päris palju huvitavat, mida sõnavõtjad siin ütlesid. nõukogus ümberpaigutamise äh, töö toimub paralleelselt me tegeleme kiireloomulise mehhanismiga, äh, selle elluviimisega, see on meie suur äh, väljakutse. Need kaks erakorralist otsust ja samal ajal teeme me tööd ka kriisimehhanismiga, alalise kriisimehhanismiga, kus äh, töö on alles algusjärgus. oleme läbirääkimisi alles alustanud ning olukord on selles mõttes sarnane Euroopa Parlamendi olukorraga. mis puudutab seda kiireloomulist mehhanismi, siis äh, selle rakendamine on osutunud väga keeruliseks, ühelt poolt peame paik-, peame võtma äh, meetmed äh, samal ajal, kui inimesi tuleb kakskümmend tuhat inimest päevas Kreekasse, kujutage ette. saate isegi aru, et kriisikeskuste töö, tööle saamine sellises olukorras äh, on, ähm, on äh, väga keeruline ja Itaalias on olukord äh, hoopis teistsugune, mõnel päeval võib-olla ei tule üldse inimesi. Äh, ja neid väga raske on kedagi kuhugi saata, kui inimesi ei tulegi parasjagu. inimesed peavad kasutama talvist hooaega ära selleks, et meetmed oleksid paigas, kui vood kiireneksid, asi hakkaks, hakkaks kohe toimima olen nõus paljudes siin sõna võtnutega, Euroopa solidaarsus on pandud proovile tõesti, nii see on. liikmesriigid on sellest teadlikud ja härra Moraes oli ka ise tunnistajad, tunnistajaks nõukogu aruteludele, mis ei olnud sugugi mitte kärgete kellast. mõningad sõnavõtjad siin on aga öelnud, et äh, väljakutseks on ka teisene ränne, inimesed, kes on praeguseni saadetud, äh, teistesse liikmesriikidesse ümber paiguta, keda on ümber paigutatud, on näidanud, et et praegu on väljakutseks midagi muud, me peame leidma piisavalt inimesi, keda ümber paigutada, alles siis hakkame tegelema nende võimalike teiseste liikumistega, kui inimesed tõesti hästi vastu võetakse, ma ei usu, et mingisugune teisene liikumine üldse peaks probleemiks kujunema, proua Wikström rääkis siin ka Rootsist ja Rootsi juhtumi puhul on äh, tekkinud solidaarsusprobleem. Rootsi taotlus on väga oluline, Rootsi nõu on väga oluline ja proua Wikston, jah, me peame kiiresti reageerima Rootsi taotlusele. oluline on see ka, pidades silmas teie ja meie läbirääkimisi kriisimehhanismi küsimuses Äh, kriisimehhanism peaks keht-, kehtima kauem ning äh, me peame mõtlema ka sellele, kuidas peaks edasi arenema Dublini süsteem äh, ja kuidas edasi kujundada Dublini määrust. me jätkame oma tööd paralleelselt Euroopa Parlamendi pingutustega ning võin teile öelda, et reedel toimub poliitiline arutelu ministrite tasandil kriisimehhanismi küsimuses arutelus tuleb võtta arvesse äh, kiireloomulise ümberpaigutamise algatuste kogemusi, kas need kogemused on head või halvad, vahet pole, me peame igal juhul õppima nendest kogemustest äh, uut süsteemi kujundades. teeme kõvasti tööd selleks, et solidaarsus oleks suurem, aga seda solidaarsust ei olegi nii kerge saavutada, sellepärast et on teatav äh, ebasümma-, sümmeetria on nii-öelda Äh, esiliiniriigid äh, on äh, riigid, kellel on vaja solidaarsust ja on siis sihtriigid. ja ka rändevoogude liikumine võib muutuda. lähtuvalt sellest, milliseid meetmeid rakendume, rakendame välispiiridel, sisepiiridel, nii võib ränne muutuda. me püüd-, püüame selle teemaga tegeleda mitmel rindel. me suuname oma pingutused ka väljaspoole Euroopa Liitu, Türgi tippkohtumine, Türgi äh, ülemkogu oli see, selles kontekstis asjakohane, ja tegeleme ka Euroopa Liidu siseselt, siin on peamiseks tähelepanu keskpunktiks ümberpaigutamise mehhanism. aga ministrid räägivad ka paljudest nendest probleemidest, mida teie siin tõstatasite, koostöö, rände valdkonnas ähm, rändajate koostöövalmidus. Äh, kindlasti, äh, kas, kui inimesed tulevad konfliktipiirkondades, kuidas selgitada inimestele, kes on konfliktipiirkondadest pärit, et te peate nüüd istuma lennukisse ja teid viiakse kuskile. loomulikult äh, suhtuvad nad teatava äh, Äh, usaldamatusega äh, sellesse ja, ja umbusklikult, äh, aga see, asju tuleb selgitada ja me peame mõtlema, kuidas meenutada, kuidas veenda inimesi, et nad peavad jääma äh, vastuvõtukohta alguses kaheks kuuks, et riik saaks oma töö ära teha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. on riike, kes suudavad oma vastuvõtuvõimet kiiresti äh, parandada, sellepärast nad on harjunud vastuvõtmisega, aga on riigid, äh, kes esimest korda sellised, äh, sellise protsessiga tegelevad ja kelle jaoks ümberpaigutamine on täiesti uus töövaldkond. kõik liikmesriigid peavad osalema. ei tohi olla mitte mingisuguseid erandeid Euroopa solidaarsuse põhimõttes ja lugupeetud esimees, suur tänu veel viimane sõnum meie, meie poolt. Kreekas ja Itaalias on nii mõndagi saavutatud ka positiivselt ning nüüd kasutagem ära talvehooaega selleks, et järgmisel aastal asjad veelgi parematele alustele paika saada. suur tänu selle sõnavõtu eest. kallid kolleegid teine päevakorrapunkt, härra Depree on olnud nõus sellega, et me lükkame tema teema edasi mõnele järgmisele koosolekule ja nüüd siis proua Guillaume'i päevakorrapunkt, millega me peaksime siiski enne poolt seitset ühele poole jõuda, nii et võtame selle päevakorrapunkti kokku. EASO kolleegid, härra Kõrghoop, ainult üks lause palun lõpetuseks ja suur tänu, härra esimees. teen lühidalt, kõigepealt see, millest siin rääkis proua Vikström äh, ja mis puudutas infot, info on väga oluline, olen teiega täiesti nõus. loomulikult inimkullerid ei, äh, see ei ole nende huvides informeerida pagulasi ümberpaigutamisest, meie ülesandeks on selle info edastamine. ka komisjon teeb kõvasti tööd oma teabestrateegia kallal, seda ka mainiti justiits- ja siseministrite nõukogu järeldustes. meie töö jätkub selles teemal. siis äh, mida võiks teha paremini? ja proua Talli küsimus. ma arvan, et me ei peaks siin kellelgi näpuga hakkama näitama, aga puudujääke on igal pool ja võib-olla need puudujäägid tuleks kõrvaldada nii nagu ka eesistuja mainis, vastuvõtuvõime on oluline, meil peab, peavad olema vastuvõttu, vastuvõtuks tuleb olla valmis, ümberpaigutamise aeg peaks olema lühike ja liikmesriik peab, liikmesriigid peaksid oma kohustusi täitma. Need on küsimused, mille kallal me kõik peame töötama. siis kriisikeskused ja kas kriisikeskused kriisikeskused on peamiseks äh, sisenemispunktiks, äh, neist ei püüda, püüta mööda hiilida. Te jääte ka järgmise päevakorrapunkti ajal paigale, nii et äh, ma seetõttu piiraks teie kõneaega, ütleb härra esimees Gerard, suur tänu, et sa olid nõus sellega, et me jätame päevakorrapunkti kakskümmend kaheksa vaheksa vahele ja nüüd ähm, lähme päevakorrapunkt kakskümmend üheksa juurde. proua Guillaume, ma vabandan, et teil on ainult pool tundi aega oo oh,, Timothy, vabandust. härra esimees, ma arvan, et ähm, puht protokolliliselt peab raportöör ütlema oma lõppsõna, ma tahaksin öelda suur tänu kõikidele panuse eest ning äh, koostan oma raporti, mis äh, võtab kõrves kõ, äh, kindlasti põhjalikult arvesse kõike seda, mida te siin olete öelnud. me oleme endiselt sõbrad, eks ole. vabandan, Timothy, et sa mul tähelepanu alt kõrvale jäid äh, raportöörina, kuna üritasin kiirustades tegutseda. suur tänu, Timothy! kallid kolleegid, äh, ja mul jäi pooleli nüüd äh, proua Guillaume'i ees vabandamine vabandust, et te peate ainult poole tunniga hakkama saama, see on viimane päevakorrapunkt, Euroopa Liidu turvaliste päritoluriikide nimekirja koostamine raportöör on proua Silvi Kiam, jätan sissejuhatava sõnavõtu enda poolt vahele ning paluksin proua Kiamil kohe oma sissejuhatava sõnavõtuga pihta hakata, seejärel kuulame ära, mida on öelda Jasolja komisjoni esindajatele. Silvi, palun. suur tänu, härra esimees, katsun teha väga lühidalt, sellepärast, aga kuna tegemist on väga tähtsa teemaga, siis kolleegidel on tõenäoliselt väga palju öelda ja tegemist on paketiga, tekstide paketiga, mis, millega komisjon Äh, töötab ühiselt ning seetõttu tänaksin kõiki kohalolijaid selle Euroopa turvaliste päritoluriikide nimekirja koostamine on loogiline äh, jätk varjupaiga direktiivi kallal tehtavale tööle. üsna selgelt on siin äh, välja toodud see turvaliste päritoluriikide põhimõte, selle puhul on oluline, et kõik saaksid asjadest ühtmoodi aru. turvalised päritoluriigid on riigid, kus on paigas demokraatlik süsteem, see on paigas, see on usaldusväärne, tegemist on riigiga, kus kedagi ei kiusata taga, ei rakendata äh, piinamist, vägivalda, ei ole sõjalist konflikti lähtuvalt direktiivist varjupaiga taotleja, kes on pärit turvalisest päritoluriigist, äh, on äh, eeldatavasti äh, äh, turvalistes tingimustes ega vaja rahvusvahelist kaitset. ja selle eesmärgiks, selle nimekirja eesmärgiks on äh, varjupaigasüsteemi kurjasti kasutamise vältimine turvaliste päritoluriikide nimekirja koostamine on üks oluline element nende riikide jaoks, kellel on palju varjupaigataotlejaid, protsess võib kiireneda selle tulemusena, aga ka, ka transiidiprotsess võib kiirendada, aga tegemist on ka olulise ettepanekuga, mis puudutab varjupaigataotlejaid. seda öeldes kuivõrd riigid on oma olemuselt turvalised, ei tähenda see seda, et inimesed, kes on pärit nendest riikidest, ei saaks esitada varjupaigataotlust iga inimene võib esitada varjupaigataotluse ka siis, kui nad on pärit turvalisust, turvalisest päritoluriigist ning neil on õigus individuaalsele käsitlusele. lisaks sellele on veel ka liikmesriikidel võimalik võtta kasutusele sellised nimekirjad. Euroopa Parlament on tahtnud, et siin oleks tegemist ühtlustamisega ning meil oleks Euroopa nimekiri läbirääkimiste käigus Äh, äh, varem on see kõrvaldatud, praegu on ainult liikmesriikide nimekirjad ning äh, direktiiv on andnud võimalused siiski sellist nimekirja ühiselt rakendada. liikmesriigid ei ole suutnud siiani turvaliste nimekirjade süsteemi ühtlustada, praegu on kaksteist liikmesriigi tasandil nimekirja ja kogemused on väga erinevad ja ka riigid on erinevad. ja riikide arv on erinev, ka kontseptsiooni rakendamisel on suuri erinevusi. mõningad liikmesriigid on võtnud nimekirja sellised riigid nagu Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Kanada, teised on võetud äh, sellise nii-öelda kasutu, kasulikemate riikide nimekiri, kust tõesti äh, on suurem ränne ja varjupaigataotluste arv. mõningad äh, riigid leiavad, et Ghana on turvaline päritoluriik, aga, aga teised riigid leiavad, et Ghana on turvaline päritoluriik ainult meeste jaoks Belgia riiginõukogu võttis näiteks Albaania ära sellest nimekirjast äh, ja leidis, et Kosovo äh, võiks sinna kuuluma, aga prantslased paar äh, nädalat varem võtsid Kosovo just sellelt nimekirjast ära, aga Albaania jäi sinna alles. nii et erinevused on selged. komisjon on teinud ettepaneku seitsme riigi kohta praegusel hetkel Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Kosovo, Monte-, Montenegro, Serbia ja Türgi. ja viimased märkused neljas valdkonnas, millest peaks, mille kallal peaks tööd tegema kolleegidega ning kõikide asjaosalistega. nagu ma ütlesin, praegu valitseb teatav segadus turvaliste päritoluriikide kontseptsiooni kui sellise küsimuses, selle kallal tuleb tööd teha. kolmandad riigid, mis on, on ka üks osa, mida võiks tuua sisse sõnastusse, määratlusse, selleks et me kõik saaksime asjadest ühtemoodi aru. teine töö tallermaa on Euroopa nimekiri sellises olukorras, kus erinevused on väga erinevad. mida tähendab see ühtlustav mõju, komisjoni ettepanek ning kuidas seda ühtlustavat mõju saaks tugevdada, parandada ja mida juhtub siis, et kui me saa-, kui üks riik võetakse Euroopa nimekirjast maha, kas liikmesriigid võivad selles oma liikmesriikide turvalistesse riikide nimekirja võtta või millistel tingimustel sellest peab rääkima samuti hindamismeetod äh, ja kasutatav metoodika äh, turvalisuse määramisel. meil peavad olema paigas kriteeriumid, äh, millest lähtuvalt turvalisust määratakse. komisjon peab aga täpsustama, kuidas seda tööd tehakse ja millistest infoallikatest kasutatavat infot on rakendatud praegusel hetkel ja oluline on ka täpsustada, millist metodoloogiat kasutatakse. ja tulevikuski tuleb vaadata, et see nimekiri oleks kooskõlas põhiõiguste põhimõttega ning äh, siis äh, vastuvõtmine ja nimekirjade ülevaatamine on jällegi valdkond, mille kallal tuleb te tööd teha, kes ja kuidas peaks pädeva organina selles määratlemise protsessis ja ülevaatamise protsessis osalema, kas komisjon teeb algatuse riikide kaasamise või väljajätmise kohta või võivad kõik esitada oma ettepanekuid ja protsess peaks olema aga, aga igal juhul kiire. nii palju siis sissejuhatavalt, enne kui kolleegid sõna võtavad, aitäh! Extremely... suur tänu, Silvi. mul on väga kahju, et ma pean nii tähtsa teema nii nappidesse ajaraamidesse suruma. aga te tegite väga hea elegantse kokkuvõtte, me saame väga hästi aru, millest siin juttu on ja mul on väga hea meel, et see on meie päevakorras. nüüd saab kiiresti sõna Yasso kiireks vastuseks. palun. ja siis Põhiõiguste Amet Okay, thank you, Chair. Um, um, well, just to bring some facts into this, the discussion. aitäh, ma tahaks, me tahaksime kanda siis omapoolse panuse sellesse arutelusse. kui me vaatame neid arve siin Lääne-Balkani kohta, just selles piirkonnas me põhiliselt tegutseme, siis te näete siin, et äh, rahvusvahelise kaitse taotlejate arv on pidevalt kasvanud kahe tuhande kaheksandast aastast alates ja jaanuarist oktoobrini oleme saanud äh, juba sada kaheksakümmend kolm äh, tuhat üheksasada taotlejat, kes on tulnud just nimelt Lääne-Balkanilt ja kui me võrdleme neid arve eelmise aastaga, äh, siis oli äh, sada üheksa tuhat neid. mida see siis konkreetselt tähendab, see tähendab seda, et seitsekümmend protsenti asüülitaotlejatest tulid tegelikult Lääne-Balkanilt kui äh, vaadata peamisi päritoluriike, siis siin te näete, äh, need on inimesed, kes siis taotlevad asüüli Euroopa Liidus. Äh, oktoobris Lääne-Balkan oli esilinnas, aga kui vaadata aastat kaks tuhat viis jaanuarist oktoobrist, siis inimesed, kes tulevad Lääne-Balkanilt, on teisel kohal, nad on siis süürlaste järel. peamiseks sihtkohariigiks neile inimestele on Saksamaa, nagu näete ja äh, äh, põhiliselt äh, oktoobris tulid siis Kosovost ja Albaaniast inimesed. ja kui vaadata taotluste rahuldamise määra, siis see on väga väike kuskil, kuskil kaks protsenti Lääne-Balkani riikide kodanikest saavad oma taotlusele rahuldava vastuse, nii et, et see taotluste rahustamise määr on alla viie protsendi ja äh, te näete siin ka siis äh, veel näitajaid Türgi kohta. Äh, miks Lääne-Balkanit peaks kohtlema turvalise päritolupaigana? kõigepealt sellepärast, et sealt tuleb inimesi väga palju, korduvtaotlusi on väga palju ning taotluste rahuldamise määr, nagu ma ütlesin, on väga madal meie EASO-s oleme korraldanud mitmeid seminare Lääne-Balkani olukorra teemal. me oleme läbi viinud ka võrdleva analüüsi, kus vaatame tõmbe- ja tõuketegureid, see analüüs on meie veebilehel ja kui vaadata neid tõuketegureid, siis üldiselt mingit tagakiusamist ei ole peamiseks põhjuseks on see, et inimesel puutuvad väljavaated paremale Äh, tulevikule äh, sotsiaal- ja haridussüsteem on kehv ja seetõttu tulevad inimesed Euroopasse. Äh, mõningaid probleeme on näiteks Albaanias vägivald seksuaalvähemuste vastu ja nõnda edasi. nüüd, mis puudutab tõmbetegureid, siis need on põhiliselt majanduslikud ja ka äh, tegurid, mis on seotud asüülisüsteemiga ja äh, toetused, mida selle süsteemi raames makstakse, need on siis need äh, tõmbetegurid, samuti ravivõimalused ja ka see on siis tõmbefaktoriks, pluss veel diasporad ja geograafiline lähedus, ka see on väga oluline element ma üritan kiiresti kokku võtta oma juttu, ütleb kõneleja. liikmesriigid on rakud, rakendanud terve rea meetmeid, et eh, nende pagulaste vooluga toime tulla, nad on vähendanud taotluste läbivaatamise aega, toetusi asüülitaotlejatele ja on Lääne-Balkanil ka rohkem infot levitanud olukorra kohta eh, esimees vabandab, et aeg tõesti surub peale ja annab nüüd sõna härra Silvestrile, kes esindab Põhiõiguste Ametit. aitäh! enne kui ma alustaksin, tahaksin teha ühe üldise märkuse. loomulikult ka Põhiõiguste Amet tervitab algatusi, mis suunavad vahendid eh, võltstaatlustest mujale, aga me peame seda tegema niimoodi, et peame kinni ka põhiõiguste hartast ning järgmise viie minuti jooksul tahaksin juhtidagi teie tähelepanu mõningatele asjadele, mis võiks äh, aidata teil hinnata oma ettepaneku mõju just põhiõiguste aspektist on terve rida asju, mida tuleb kaaluda, et teha kindlaks, milline on mõju põhiõigustele, kõigepealt tuleb põhiõigused, mida mõjutatakse kindlaks teha, tuleb vaadata nende õiguste iseloomu ja sisu, kas piirangud on lubatud ja kui, siis kas nõuded piiranguteks on täidetud, see on siis harta artikkel nelikümmend kaks eriti oluline on siin vaadata proportsionaalsustesti ja kui me läheme nüüd äh, edasi, siis siin on kolm proportsionaalsus, proportsionaalsustesti astet, kas selle meetmega on võimalik saavutada eesmärgi, kas see on vajalik ja kas see on ka proportsionaalne või on siis äh, selliseid vähem pealetükkivaid meetmeid. Äh, põhiõigused, mida see ettepanek mõjutab, võib jagada kahte suurde kategooriasse, kõigepealt absoluutsed õigused, tagasisaatmise keeld Eh, eh, kollektiivse väljasaatmise keeld ja siis teisalt õigused, eh, mille osas võib teha erandeid, diskrimineerimine kakskümmend üks artikkel hartas ja ka terve rida teisi õigusi, tahtsin veel juhtida siin tähelepanu õigusvabadusele ja lapse õigused. mul on siin üks slaid absoluutsete õiguste kohta, see on siis mitte tagasisaatmise põhimõte ja, ja kollektiivse väljasaatmise keeld Äh, mitte tagasisaatmi-, väljasaatmise põhimõttest kinnipidamine äh, äh, tähendab seda, et inimese turvalisus on tagatud ja menetlus peab põhinema õiglasel ja individuaalsel hinnangul ja see meie arvates tähendab seda, et inimest tuleb ka ära kuulata kollektiivsed äh, väljasaatmised, see kehtib ka piiridel ja samuti avamerel. kui äh, nüüd rääkida nendest õigustest, kus on võimalik teha erandeid, äh, siis peamine põhimõte, mida see ettepanek puudutab, on mittediskrimineerimise põhimõte ja seda kahest aspektist. kõigepealt otsene diskrimineerimine, mis tugineb päritoluriigile ning teiseks äh, Äh, sellele peaks samuti mõtlema, äh, kaudne diskrimineerimine või kaudne mõju, äh, mis turvalisel päritoluriigil võib olla teatud vähemusele nendes riikides, mida peetakse turvaliseks. kolleeg Jaasust mainis juba seksuaalvähemusi Lääne-Balkani puhul kui ühte sellist näidet. see meede Äh, taotleb legitiimseid eesmärke, aga mis äh, on siis vajalikud äh, selleks, et vaadata, kas need piirangud mittediskrimineerimisele on põhjendatud. kõigepealt tuleb vaadata, kas ne, see meede on sobiv, kas see edendab ühist menetlust, mis on üks aluslepingute eesmärk kas see liikmesriikide turvaliste riikide nimekiri jääb ka alles ja äh, keskne küsimus on see, et kas see äh, muudab kiiremaks põhjendamatute taotluste läbivaatamise ja samuti tuleb teatud menetluslikud tagatised äh, tagada. mis puudutab nüüd vajalikkust, siis äärmiselt oluline oleks näidata, kas on meetmeid, millega on võimalik saavutada samu eesmärke, me kuulsime, et on palju korduvtaotlusi Äh, võib-olla võiks sama eesmärgi või tulemuse saavutada muudel, muudes valdkondades sekkumisega ja proportsionaalsuse test. oluline oleks siin näidata, et iga nimekirjas oleva riigi jaoks äh, on äh, selline taotluste tunnustamise määr nii madal, et selle riigi saab nimekirja panna ja Äh, tuleb vähendada riski siis nende kategooriate jaoks, kes nendes riikides on suuremas ohus, olgu siis tegu vähe, äh, rahvusvähemustega, seksuaalvähemustega ja nüüd, millised on need tõhusad äh, üritusmeetmed, siis taotluste läbivaatamine peab võimaldama ka äh, Eh, erandeid, eh, peab olema võimalik siis õigusaktide mõju peatada ja eh, tuginedes Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendi õigusele hüvitised, mida on ette nähtud artikli kolm alusel. nii et, et tuleb hoolitseda, et ka kohtu pretsedendi õigusest peetakse kinni ning lõpetuseks juhiksin tähelepanu veel kahele õigusele, mida võidakse mõjutada õigus vabadusele ja lapse õigused. Äh, asüülimenetluse direktiiv näeb ette konkreetsed reeglid äh, Äh, nendele taotlustele, mis on esitatud turvalistest päritoluriikidest ning olulise on vaadata, kas sellise nimekirja loomise läbi mõju lastele ühelt poolt, isegi iseäranis saatjate lastele ja teiselt poolt äh, piiridel kinnipidamise reeglid äh, on sellised, mis vajavad kohendamist ja nüüd lõpetuseks Äh, mõned ettepanekud äh, huma-, äh, in-, põhiõiguste ameti seisukohalt on äärmiselt oluline, et selle ettepaneku mõju õigustele tõesti leiaks kõikehõimuvat hindamist, see hindamine peab olema läbipaistev, et see oleks kättesaadav ka teistele tulevikus ning kolmandaks, iga eh, kolmanda riigi puhul peab olema, peavad olema ka individuaalsed põhjendused ja tuleb leida viise, eh, kuidas turvalise päritoluriigi kaudne mõju võib mõjutada teatud rahvusvähemusi, seksuaalvähemusi. Eh, tuleb kaaluda, kas on selliseid meetmeid, mis võiksid siis äh, diskrimineerimise ohtu vähendada. suur aitäh, härra Silvestri, suur aitäh, et tulite siia ja selle ettekande tegite ja aitäh teile mõlemale, et te tegite ka väga lühidalt, meil kõigil on kiire. kolleegid, meil on tõesti jäänud ainult neli minutit ja esimees tänab tõlke, kuna nad töötavad ka siis, kui nad natukene üle aja lähevad. niisiis eh, tahaksin anda kolleegidele, kes kõnelesid eh, Äh, kes sõna soovisid, võimaluse lühidalt rääkida ja proua Tati, palun tehke tõesti lühidalt. kui te enam ei soovi sõna, sõna saada, siis andke märku, aga üle, üle minuti järge palun rääkige, on see võimalik? proua Tati, härra Debre, proua Anderson, niisiis palun, proua Tati. aitäh, esimees, kõigepealt Äh, pärast seda, mis Pariisis toimus ja see terrorismioht, mis Euroopa kohal lasub, ei tohiks ära unutada ka teisi asju, rändekriisi äh, ja äh, meil toimus selles küsimuses tõesti arutelu ja Äh, see kõik võib takistada samuti nende turvaliste päritoluriikide nimekirja vastuvõtmist. Äh, meil on äh, vaja sellist ühist nimekirja turvalistest riikidest. selle ettepaneku üle keegi ei vaidle, vaidlusi põhjustavad kriteeriumid, mille alusel neid turvalisi päritoluriike otsustada. Türgi on näiteks üks riik, mis põhjustab vaidlusi see, sellised küsimused on vaja lahendada selleks, et me tõesti saaksime selle turvaliste riikide nimekirja välja töötada. tegemist on tõesti väga olulise tööga ja äh, ajakava on ka üsna tihe, aitäh. aitäh. härra Depree, palun. teen väga kiiresti, härra esimees, mis puudutab seda nimekirja ennast, siis mina näen kolme probleemi millele keskenduda. kõigepealt menetlus, kuidas nimekirja saada ja kuidas sealt pääseda, seda praegu ei ole. teiseks see, et on olemas lisaks sellele üle, ühisele nimekirjale ka riiklikud nimekirjad, kas see on oluline, kas see peaks minema ühele süsteemile ja kolmandaks komisjoni ettepanek näeb ette ka Türgi paigaldamist sellesse nimekirja, see tekitab meil tõrksust. ning kui üks turvaline riik on juba seal nimekirjas, siis on sellega tagajärjed, näiteks menetlust kiirendatakse, aga meie leiame, et see menetluse kiirendamine eh, vajab eh, praeguse mehhanismi muutmist, eh, näiteks seda, mis puudutab taotluste läbivaatamise aega ja muud, nii et ma praegu sellega lõpetaksin ja toetan neid küsimusi, mida esitasid põhiõiguste ameti esindajad. aitäh, Gerard! ja nüüd äh, proua Anderson, palun! Äh, aitäh! Äh, ma üritan ka teha kiiresti, mulle valmistab väga suurt muret see, need hindamismeetodid, mida kasutatakse ma kordaks, ei hakkaks kordama võib-olla seda, mis juba öeldi Türgi kohta, kui vaadata milliseid meetodeid kasutatakse, kas riik, otsustamaks, kas riik on turvaline või ei, eh, kui räägitakse vägivallast, relvastatud konfliktide võrgalust, võimalustest, eh, siis mõned eh, kuud tagasi öeldi, et Türgis on käimas rahuprotsess, mina küll aru ei saa, kuidas on Türgi-taolist riiki võimalik pidada turvaliseks riigiks, arvestatakse Äh, neid äh, märkusi, mida on tehtud ja mis kurdidega toimub. aitäh, et tegite lühidalt. järgmisena äh, Jean Lamberti asemel äh, äh, roheliste esindaja. aitäh, ka mina üritan teha lühidalt. me arvame, et Türgi ei saa olla turvaline riik Äh, äh, Türgi olukord on üsnagi eriline. Äh, kakskümmend viis protsenti pagulasi tuleb Türgist. Türgis kasutatakse teatud poliitilisi meetodeid ja me peame aga hindama olukorda Türgis mitte poliitiliselt, vaid kasutama realistlikumaid meetodeid Äh, te kõnelesite ka äh, turvalistest äh, riikidest, mis on liikmesriikide poolt määratud. kas me ei peaks siin midagi ühtlustama Euroopa ja liikmesriikide tasandil? kas need nimekirjad on erinevad ning kui me vaatame erinevaid piirkondi ühes riigis, ka siis äh, tõstatub küsimus erinevustest, nii et, et neid küsimusi peaks ka käsitlema, aitäh. Ajalde Breton, palun. aitäh, esimees Eh, see teema, mida me täna käsitleme, on äärmiselt oluline, sellepärast eh, see soodu-, eh, tahab Euroopa Liidust ära saata need rändaja, sisserändajad, kellel ei ole õigust siia saada. praegu meie süsteem on ebatõhus, sellepärast et ainu-, vähem kui nelikümmend protsenti taotlustest rahutatakse, nii et, et kolmsada tuhat inimest aastas saadetakse tagasi, nii et, et meil on vaja tõesti sellist nimekirja ja ma näen, et see pettumusega, et selles esimeses nimekirjas on ainult seitse riiki, seda ei ole, samas Türgi ja äh, Lääne-Balkani riigid on riigid, kus ränne, sisserändajad tulevad ja mul on väga hea meel, et need piirkonnad on turvaliste riikide nimekirjas. miks neid riike on aga ainult seitse, ma arvan, et me peaksime arvestama ka liikmesriikide nimekirjaga, Prantsusmaal on neid kuusteist ja äh, Ühendkuningriigis lausa kakskümmend kuus Äh, on selliseid turvalisi riike nagu Senegal, India, mida võiks ilma igasuguse probleemita siia nimekirja panna, on miks me piirdume seitsmega, selle üle on vaja mõelda ja veel üks probleem, mida tahaksin rõhutada see on seotud äh, siis riiklike nimekirjade ja Euroopa nimekirja koos eksisteerimine, on olemas kaksteist riiklikku nimekirja ja ma ootan, et me äh, austaksime riikide suveräänsust, nii et, et meil on vaja sellist süsteemi, kus on äh, need kaks nimekirja kõrvuti, aitäh. aitäh. ja lõpetuseks saab sõna proua Sippel aitäh, esimees, mina teen väga lühidalt. me oleme kuulnud väga palju nendest kriteeriumitest, mille alusel otsustatakse, kas riik on turvaline päritoluriik. see tähendab, kas ta on turvaline kõigi kodanike jaoks. kui vaadata kõiki neid liikmesriikide nimekirju, mis on, siis näib, et lisaks nendele kriteeriumitele äh, kasutatakse ka mõningaid poliitilisi kriteeriumeid Äh, poliitiliste kriteeriumite alusel otsustatakse, kas mõned riigid äh, nimekirja pannakse või ei, nii et, et palju sõltub ka poliitilistest otsustest ja kui ma vaatan praegust komisjoni ettepanekus olevat nimekirja, siis jääb mulle, et siin on ka mingi poliitiline taust ja mõned kolleegid juba ütlesid, siis äh, kaks nendest riikidest on riigid, kust palju pagulasi tuleb. ma loodan, et see ei ole põhjus, miks need riigid on nimekirjas ning me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei paneks paljusid riike ühte kasti ja ütlema, et asi on sama. me räägime alati Lääne-Balkanist, justkui kõik need riigid selles piirkonnas oleksid samades tingimustes. me peame olema väga ettevaatlikud, mida me selles osas otsustame ja veel üks asi härra Junckerile tema ütles, et kõik need riigid selgelt ilma igasuguste kahtlusteta on turvalised päritoluriigid, sellepärast et nad on Euroopa Liiduga liitumiseks kandidaatriigid. no andke andeks, nad on kandidaatriigid, see ei tähenda, et nad kõik täidavad Kopenhaageni kriteeriumeid. kui nad täidaksid Kopenhaageni kriteeriumeid ja see on härra Junckeri argument, siis neist võiks ju saada juba homme Euroopa Liidu liikmesriigid, nii et, et äh, palun äh, olge natuke ettevaatlikud selle kandidaatriigi mõistega, sellepärast et nad ei vasta praegu veel kriteeriumitele ja me peame olema väga ettevaatlikud kõigi nende riikidega, mis seal nimekirjas on, kui otsustama hakkame ja kiire otsuse langetamine äh, äh, on võimalik ka ilma selle turvaliste riikide nimekirjata, kui on piisavalt võimalusi, viima-, piisavalt personali äh, asüülitaotluse üle otsustada ja kui leitakse, et ei ole põhjust asüüli anda, siis juba täna ilma selle nimekirjata on võimalik seda teha, nii et, et me peame vaatama väga põhjalikult, mis seal nimekirjas on ja mis on selle nimekirja tõeline eesmärk ja annan nüüd sõna raportöörile Silvi Guillaume'ile, palun Silvi. ma arvan, et meil üldised suundumused on juba selged, iseäranis, mis puudutab kriteeriumeid ja e, seda e, nimekirjade koos eksisteerimist, ma arvan, et siin on, meil on vaja täiendavaid ekspertteadmisi, e, mis aitaks meil täpsustada neid valikuid, mis tuleb teha, aitäh, aitäh Silvi, aitäh kolleegidele, et te olite nii kannatlikud Äh, aitäh ka raportöörile äh, selle eest, et oli nõus seda teemat äh, nii lühidalt käsitlema ja paneme selle teema järgmine kord pikemalt päevakorda, aitäh! ja meie järgmine koosolek toimub seitsmendal detsembril ja siis kümnendal detsembril, aitäh! He apologized.